armsad kolleegid, teen teile ettepaneku oma kohtadele asuda, et me saaksime oma tööga pihta hakata. kui te palun läheksite oma kohtadele, läheksite saalist välja või tuleksite saali sisse. kõigepealt ma tahaksin kõiki tervitada siin meie töö alguse puhul ma kujutan ette, et kõik äh, puhkasid ja taastasid jõuvarusid selleks, et äh, nad saaksid äh, uuel ametiajal vajaliku energiaga tööle asuda. enne kui ma annan sõna ministrile, keda ma kohe tutvustan, siis ma ütlen kolleegidele veel enne, et meie päevakorras on üks muudatus, mis puudutab transporditöötajate tööaja korraldamist. kõigepealt oli ette nähtud, et me hääletame seda homme. aga me hääletame e, seda e, hiljem. ma teen teile ettepaneku, et me läheks kohe neljanda päevakorrapunkti juurde Eh, proua minister, aitäh, et te meie, meie, meiega täna olete, te olete sellel ametiajal meie esimeseks külaliseks Rootsi vanurite hoolekande ja rahvatervise ministrina. Te teate, et parlamendil on kombeks kuulata nõukogus eesistujariigi ministreid ja Mm, homme on meie juures kaks teie kolleegi, nii et teie olete esimene nii meie kolleegi, meie külalisena üleüldse kui äh, ka esimene Rootsi ministritest, kes meie komisjoni tulevad. ma annaks teile võib-olla kõigepealt sõna äh, viieteistkümneks, kahekümneks minutiks ja pärast seda on meil siis äh, arvamuste vahetus kolleegidega. ma saan aru, et kellelgi on siin protseduuriline märkus Nem, köszönöm szépen, elnök asszony, természetesen is nagy tisztelettel üdvözlöm a aitäh, proua eesistuja. ka mina sooviks äh, tervitada mm, proua ministrit ja ma tahaks teile üht-teist öelda, enne kui me võtame, enne kui me kinnitame päevakorra. mulle meeldiks, äh, et me käsitleksime punkti seitse enne punkti kuus sest seitsmenda punkti raportöör peab ära minema, nii et punkt seitse tuleks käsitleda enne punkti kuus. ma arvan, et praegu on selle taotluse esitamiseks liiga hilja. nii et jätame praegu päevakorra selliseks, nagu ta on. proua minister, teil on sõna. Monsieur, attendez, monsieur Sarkas härra Sorkas. madala president. He oído que mañana no votaremos el punto de ma vabandan. aga ma saan aru, et kell homme üheksa vaatame seda punkti või, või, või miks me seda, miks me seda punkti ei hääleta? ma teen teile ettepaneku käsitleda seda arutelu siis, kui me käsitleme seitsmendat päevakorrapunkti sest äh, praegu on meil tegemist äh, päevakorrapunktiga äh, arvamuste vahetus Rootsi ministriga, nii et palun, proua minister, teil on nüüd sõna. suur tänu, härra, proua esinaine. mul on väga hea meel siia tulla ja kohtuda täna see teie parlamendiga ja ka iseäranis teie komisjoniga, millel on väga lai vastutusvaldkond ja ma tahaksin eraldi öelda ja teile et äh, ma õnnitlen kõiki neid, kes on siia ametisse alles äh, valitud, tegemist on väga huvitava töökohaga. ja nüüd ma tahaksin teile tutvuta, tutvustada Rootsi eesistuja prioriteetseid teemasid. minu portfellis on küsimused, mis käsitlevad sotsiaalteenustusi, teenuseid, vanurite teenuseid ja Te kohtute kindlasti ka minu ministerkolleegidega Kristiina Husmarkiga, kes on sotsiaalkindlustusminister ja siis äh, on, on meil ka veel tööturuminister, kes tuleb teie hulka ja teil on võimalik esitada ka neile küsimusi ja nendega nende töövaldkondade teemadel arutleda ma tahaksin teile öelda, et minu jaoks on Euroopa Parlament väga tähtis institutsioon ja seetõttu on väga hea meel mul olla täna siin teie ees ja rääkida teile sellest, millega me sellel sügisel hakkame tegelema ja ma tahaksin teid kutsuda ka üles koostööle ja loodetavasti on mitmeid probleem, probleeme, mis pakuvad teile huvi ja mis on ka meie päevakorras selle eesistumise ajal. üks Äh, suurematest väljakutsetest Euroopa liikmesriikide jaoks pikemas perspektiivis on demokraatil, demokraatlik äh, areng, demo-, demograafiline areng. ja me teame ju kõik, et äh, vanemate inimeste osakaal kasvab meie rahvastikus, me elame ju kauem ja see on suurepärane heaoluühiskonna saavutus. aga samuti tähendab see ka seda, et väiksem osa rahvastikust on tööturule kättesaadav ja seetõttu me peaksime kogu Euroopa Liidu tööhõive potentsiaali paremini hõlvama selleks, et oma heaolu paremini tagada. selleks, et tagada, et Euroopa vananev, vananeval rahvastikul oleks väärikas ja kvaliteetne Äh, sotsiaalne äh, võrgustikusüsteem on üks meie jaoks olulisi ülesandeid. vanurite hooldus ja vanurite tervishoid äh, üha, nõuavad üha rohkem ja rohkem ressursse ja samuti on, kasvavad meie nõudlused kvaliteedi järele. Need on valdkonnad, mis on minu jaoks olulised, me oleme, minu jaoks on oluline Äh, et Rootsimaa äh, oma eesistumise ajal keskendub äh, väärikale ja kvaliteetsele vanurite ho hooldusele ja ma püüan kanda hoolt selle eest, et see saab olema Euroopa Liidu päevakorras rohkem lõplikult ja püsivalt. ja on hea, kui me saaksime paika panna head tavad. üks oluline küsimusi selles kontekstis on see, et meie koostöö ja koordineerimine tervishoiusektori ja sotsiaalsektori vahel paranevad, kui me räägime siin tervishoiuteenustest ja sotsiaalteenustest vananevale rahvastikule. sellest võib saada kasu, sest et see aitab parandada inimeste elukvaliteeti, aga sellega võivad kaasneda ka majanduslikud majanduslik kasu ja kokkuhoid ühiskonna jaoks üldisem. selleks, et vanuritele tagada väärikas elu, peame me keskenduma mitte institutsioonidele, vaid indiviidi vajadustele individuaalne perspektiiv on iseäranis oluline nendele inimestele, kes ei saa ise omaenda eest kõnelda, kui nad näiteks kannatavad Alzheimeri haiguse või mõnede teiste dementsuse liikide all. ja Need haigused ei puudu, ei pruugi ju tabada ainult äh, haiget ennast või vanureid, äh, see puudutab kindlasti ka nende äh, lähiseid ja seetõttu on väga oluline, et me parandaksime koostöö, kaast-, koostööd erinevate segu, sektorite vahel ja erinevate asjaosaliste vahel. vanurite küsimus ja äh, vananev ühiskond on olnud päevakorras erinevate eesistujate jooksul ja see oli oluline nii oli ka meie oluline meie koostöös Prantsusmaa ja Tšehhi Vabariigiga. sellel sügisel toimub ka Stockholmis konverents, mis leiab aset viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal septembril. sellele konverentsile tulevad eksperdid, poliitikud liikmesriikidest, institutsioonide ja organisatsioonide esindajad konverentsi eesmärgiks on arutada heade kogemuste ja heade tavade üle ja äh, arutleda selle üle, kuidas me Euroopa Liidu tasandil saame koostööd tulevikus parandada. ja loomulikult me loodame, et siia äh, tulevad kohale ka Euroopa Parlamendi esindajad. minu ambitsiooniks äh, on, et selle sügise töö viib meid lõpuks esimesel detsembril ülemkogu järeldusteni loodetavasti Äh, järeldusteni, mille abil me suudame äh, paika panna aktiivse ja väärika äh, vananemise põhimõtted ja me suudame paika panna selle, kuidas meie töö Euroopa Liidu tasandil vanuritele väärika elu kindlustamiseks jätkub. me kavatseme paika panna töökava Euroopa Liidu tasandi jaoks kogu selle töö toetuseks ja üheks oluliseks meetmeks võiks olla Euroopa Liidu tasandil platvormi loomine, platvormi, äh, millel, mille abil saaks vahend-, vahetada häid kogemusi ja häid tavasid. Äh, me seisame täna silmitsi ka majanduskriisiga ja me näeme iga päev, kuidas äh, see majanduskriis mõjutab sotsiaalvaldkonda. me seisame silmitsi ka suurte muutustega Euroopa töös ja Euroopa Liidu töös. Hispaanias saab olema järgmine Euroopa Liidu eesistuja ja nende, nemad võtavad, sel ajal võetakse vastu uus kasvu- ja tööhõivestrateegia. nii nagu Lissaboni strateegia on olnud siiani meie jaoks oluliseks töödokumendiks. Äh, isegi enne kriisi oli äh, tõrjutus väga suureks probleemiks Euroopa Liidus, peaaegu sada tuhat, sada miljonit inimest jäid tööturult välja. ja kriisiolukorras võivad need suured, need arvud veelgi kasvada. ja kriis suurendab tõrjutust. selleks, et me pea-, seda arengut saaksime takistada, peab, peavad liikmesriigid tegutsema otsusekindlalt ja Euroopa Liidus kavatseme me Prantsusmaa äh, järel töötada samuti äh, strateegia kallal äh, selleks, et kaasata inimesi aktiivselt tööturule, iseäranis, kui tegemist on haavatud ühiskonnaklassidega. viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal oktoobril leiab aset kaheksas ümarlaua arutelu vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teemal. see konverents on keskse tähtsusega äh, sündmus vaesusevastases võitluses Euroopa Liidus. ja selle, lisaks sellele ümarlauale me jätkume arutelusid aktiivse kaasamise teemadel ja me vaatame, kuidas Euroopa Liidu strateegia saaks toetada liikmesriike nende toe, nende töös sotsiaalse kaasamise öö, äh, valdkonnas ja kuidas Euroopa Liit saaks aidata võitluses majanduskriisi negatiivsete mõjude vastu. vaesusevastane võitlus peab olema endiselt Euroopa Liidu päevakorras tähtsal kohal ja seda sa-, samal ajal majanduskasvu ja tööhõivega. me oleme otsustanud, et järgmisel aast-, järgmine aasta peaks olema vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse aasta. see on väga oluline algatus väga oluline eesmärk sellel kaheksanda kaheksandal ümarlaua arutelul oleks just nimelt valmistuda selleks teema-aastaks, mis loodetavasti annab uut hoogu vaesusevastasele võit-, vaesusevastasele võitlusele, hoogu, mis jääb keskma kauaks. me samuti arutleme ka avatud äh, koostöömeetodil äh, sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse teemadel ja vaatame, kuidas seda töömeetodit saaks veel parandada. kaheksandal ümarlaual saame, teeme me olulisi järeldusi äh, meie tulevaseks, tulevase töökohta vaesusevastases võitluses ja sotsiaalse tõrjutuse vastases võitluses. ja Euroopa Parlament on kindlasti üks olulisi partnereid, kes äh, aitavad meil nende järeldusteni jõuda puudepoliitika on paljudes valdkondades äh, üks prioriteete Rootsi eesistuja jaoks. küsimused äh, heast äh, juurdepääsust ei ole kunagi eraldi küsimus. me peame looma eeldused selleks, et meil on terved ja väärikad vanurid ja samuti peame me parandama Äh, vanaduspõlve erinevate puudega inimeste jaoks. aktiivse kaasamise poliitikas on see väga oluline küsimus ja puude, puu, puude küsimus ka, eriti hea juurdepääs puudega inimestele. Äh, ja seda on kindlasti arvesse võetud kogu Rootsi eesistumise ajal kõikidel konverentsidel ja, ja nii edasi nagu ma juba alguses ütlesin, siis Euroopa Liidu töö Äh, on äh, eriline sotsiaalvaldkonnas. meil ei ole mingisuguseid äh, otseselt siduvalt õigusakti ja sotsiaalpoliitika põhineb ainult tahtel ja liikmesriikide soovil tegutseda, institutsioonide ja organisatsioonide soovil tegutseda. ja ma loodan, et äh, te olete minuga nõus äh, selles osas, et meie sügisene tööprogramm peaks keskenduma majanduskriisi sotsiaalsetele mõjudele, et äh, meie töö peaks keskenduma vanurite olukorrale Euroopa Liidus ja sellele, kuidas me saaksime parandada koostööd Euroopa Liidu tasemel nii, et meil oleks soovi ja pühendumust seda koostööd tulevikus jätkata ma ootan huviga äh, huvitavat arutelu teiega meie sügisese tööprogrammi teemadel, aitäh! Euh, suur tänu, proua minister, selle Rootsi eesistumisprogrammi tutvustamise eest, mis äh, Ähm, arvest-, võtab arvesse olukorda, mis praegu Euroopa Liidus äh, valitseb, ma avan arutelu ja teen ettepaneku, et äh, kõigepealt esitataks äh, küsimusi, enne kui te saate võimaluse neile vastu, vastata, kõigepealt saab sõna meie esimene aseesinejana, proua Elizabeth Linn, ja siis saab sõna Ilda, Ilda Figureido. jah, suur tänu suur tänu äh, selle sissejuhatuse eest. mul on väga hea meel, et me räägime aktiivsest kaasamisest, eriti just puuetega inimeste ja vanemate inimeste puhul. juba mõni aeg tagasi me käsitlesime diskrimineerimisvastast direktiivi, mis tegeleb tegelikult sellesamaga. kas te saaksite öelda, kui kaugele on äh, nõukogu jõudnud artikkel kolmeteistkümne aruteludega diskrimineerimisvastases direktiivis ning minu teine küsimus puudutab parimate tavade otsimisele ning samuti sellele, kuidas vanemaid inimesi ja puuetega inimesi koheldakse erinevates riike, liikmesriikides, kas see võiks olla samuti üks teie eesistumise aja äh, prioriteete, et vaadata, kuidas erinevad liikmesriigid saaksid omavahel parimaid tavasid vahetada ning kolmas küsimus, te nimetasite samuti uusi antibiootikume, kas ka, ka kuidas teatavate infek-, kuidas kuidas vähendada MRSA infektsioone. Rootsis on neid väga vähe, aga mõnedes liikmesriikides, näiteks Ühendkuningriigis, kust tulen mina, meil ei ole olukord selle infektsiooniga võitlemisel sugugi nii roosiline, nii et meie võiksime teistest liikmesriikidest õppida nende paremaid tavasid. suur tänu! aitäh, ma teen ettepaneku, et proua Hilda Figueiredo saaks veel sõna ja siis te saaksite vastata. Muito obrigada, Sra. Presidente e Sra. Ministra suur tänu, proua, proua esinaine, proua minister, mul on kolm lühikest küsimust. esiteks, sotsiaalne olukord on järjest hullemaks muutumas, kuna meil on majanduskriisiga tegu ning see avaldab konkreetset mõju eriti kahele ühiskonnasektorile naistele, eelkõige vanematele naistele. ja tegelikult kogu vanemale rahvastikule ja samuti töötutele. ning selle eelnimetatuga seonduv, seondub küsimus, me räägime siin vaesusega võitlemisest ja aktiivsest kaasamisest ning küsimus on siis järgmine. kuidas läheneda konkreetsetele ettepanekutele äh, näiteks järgmise aasta eelarves? kuidas me toetame aktiivset kaasamist? kas me, kuidas me loome uusi töökohti, töökohti, mille juurde kuuluvad igasugused sotsiaalsed õigused ning eelkõige just naistele, naistele, kes on praegu töötud, väga väga suur protsent naistest on töötud, näiteks minu kodumaal on rohkem töötuid naisi ning kui, missugune peaks olema lähenemine naistele, kelle palk on väga madal, jällegi minu kodumaal terve hulk vanemaid naisi töötavad väga-väga madala palga eest või siis elavad sotsiaaltoetustest ning mõned neist saavad lihtsalt vähem, isegi vähem kui kolmsada eurot kuus. ma lihtsalt tahan teile anda teatav ülevaate, missugune on vaesuse tase, terve hulk inimesi Euroopas elab niimoodi. meil, meil peaks olema eelarveliselt mingi kindel lähenemine, kuidas parandada erinevaid sotsiaalteenuseid, kuidas parandada rahva tersi, tervist ja nii edasi ning tervisega seonduvalt see ja ma tahaksin ka täpsemalt küsida, mida te kavatsete eesistumise ajal teha just tervishoiu küsimuste parandamiseks? aitäh, ma proua minister, ma teen teile ettepaneku, et te vastaksite praegu nendele kahele või rohkemale küsimusele, siis me võtame eelkolm küsimust mm.. Eh, suur tänu äh, nende heade küsimuste eest ma alustaksin proua Linni küsimusega ja tahaksin ma kõigepealt öelda, et diskrimineerimise vastase võitluse direktiiv ei ole tegelikult minu portfellis äh, ja sellega tegelevad teised ministrid, aga küsimused on väga, küsimune on väga oluline ja selge on see, et sellele küsimusele tuleb vastus anda, aga sellele vastab äh, minu kolleeg mis puudutab vanureid puudutavaid küsimusi ja häid tavasid, siis ma arvan, et äh, mul on äh, mulje, et liikmesriigud, äh, liikmesriikidel on väga palju äh, pakkuda teiste õpetamiseks, aga me peame leidma ka häid näiteid ja, ja jagama neid häid tavasid. ja just nimelt sellepärast tahaksin ma vanurite küsimused tuua Euroopa Liidu päevakorda püsivamalt, äh, selleks et meil oleks äh, struktureeritum äh, koostöö liikmesriikide vahel. see on olnud heaks koostööks, avatud koostöö näitena. me võime õppida teistest ja seetõttu see on meie, meie eesmärgiks oleks keskenduda, see on väga suur ülesanne Äh, ja ja liikmesriikides toimub äh, praegu väga palju huvitavaid asju, äh, liikmesriike on palju ja liikmesriikides on erinevaid kogemusi, mida saab vahetada. mis puudutab antibiootikumide resistentsust, siis see küsimus on ütlemata oluline küsimus. ja see on kindlasti üks Rootsi jaoks tähtsaid küsimusi, prioriteetseid küsimusi. ja ravimite kirjutamine, määramine ja kontroll ravimite, antibiootikumide kasutus, kasutamise üle on oluline selleks, et me ka tulevikus saaksime kasutada antibiootikume nii, et need antibiootikumid tõesti toimiksid äh, siis, kui meil seda vaja on, äh, mitte nii, et antibiootikume kasutatakse kergekäeliselt. ja eesistuja päevakorras on kindlasti üks küsimus, küsimus, mis on olnud tähtsal kohal ka mm, Prantsusmaa ja Tšehhi Vabariigi eesistumise päevakorras. aga enne, kui me oma tööga pihta hakkasime, ei pööranud me ehk piisavalt palju tähelepanu sellele, Äh, kuidas äh, võimalikult heal moel äh, farmaatsiatööstust kutsuda üles uusi antibiootikume välja töötama, sellepärast et seda on meil kindlasti vaja. proua Figureidole tahaksime öelda, et finantskriisil on loomulikult omad tagajärjed. ja tööpuuduse areng erinevates liikmesriikides on väga erinev Rootsis oleme me eriti suures mures noorte tööpuuduse üle, on väga palju noori, kes ei suuda endale leida töökohta. ja need, kellel ei ole töökohta, kuhu hommikuti minna, neil on väga raske võib-olla seda olukorda ümber pöörata enda kasuks hiljem meie koduriigis on ka naised natuke ohustatumas, ohustatumas positsioonis, kui asi puudutab tööpuudust, aga see võib olla teistes liikmesriikides erinev. ja liikmesriigid on ka ise vastutaval kohal, nii et erinevusi on väga palju, ehkki loomulikult on tööpuuduse osas liikmesriikidel ka ühiseid jooni. madalseisu ajal vallandatud inimestel on väga raske leida töö, teed tööturule tagasi ja meil on vaja siin rakendada kõiki vahendeid, mida me saame selleks, et äh, luua uusi töökohti ja tagada seda, et inimesed ei kaotaks oma töökohti ja majanduskriisi tingimustes. loomulikult olukorrad on erinevad liikmesriikides, aga meil peab olema konkreetne poliitika paigas. ja äh, just nimelt needsamad head näited, head tavad äh, Äh, need äh, tööriistad, mis meil on, need tööriistad, äh, mis on toiminud, need on olulised. mis puutub eelarvet, siis loomulikult olulised on ka liikmesriikide eelarved ja seda, kuidas tööturupoliitikat prioriteeritakse ja kuidas äh, üldhuviteenuste äh, osakaal saab olema eelarvetes liikmesriikides. sellepärast, et äh, kriis ei peaks mõjutama kõige haavatud, haavatumaid. mis puudutab eelarvet, Euroopa Liidu eelarvet, siis on väga oluline, et me ka siin ei jätaks kahe silma vahele finantskriisi mõjusid aitäh, meil jääb veel veerand tundi aega ja meil on viis sõnasoovijat, nii et äh, kõnelejate nimekiri on praegu suletud ja palun äh, kõik, äh, teil on vähe aega, kõigepealt saab sõna härra Serkas, siis proua Simon Arapti. härra Serkas, palun. Muchas gracias, señora presidenta, <clears throat> muchas gracias, señora ministra. suur tänu, suur tänu, proua esinaine, suur tänu, proua minister. mul on üks kommentaar ja üks küsimus. kommentaar kõigepealt. Te ütlesite üsna õigesti, rääkides vaesusest, vana, vanadusest ja, ja sotsiaalsest tõrjutusest. me diagnoosime seda olukorda iga kuue kuu tagant, iga uus eesistuja diagnoosib jälle, et niisugune olukord on olemas, aga mingisuguseid äh, lahendusi, midagi, mis võiks olukorda parandada, seda ei pakuta välja. meil ei ole vaja enam äh, seda fakti taas konstanteerida, terve hulk inimesi juba on vanad Euroopa Liidus ja neil on sellega seoses probleeme. oluline on see, et mis mis nendega teha, kuidas neid aidata. diagnoos tuleb muidugi määrata, aga ravi on ka vaja. järgmine aasta on meil vaesuse vastu võitlemise aasta ja seetõttu on meil vaja eelkõige konkreetseid meetmeid. kui mitte Rootsi, siis võib-olla Hispaania eesistumise ajal peame me tõsisemalt hakkama paika panema meetmeid vana, vanemate inimeste probleemide lahendamiseks parlamendile teeb suurt muret piiriülese tervishoiu direktiivi areng. praegu on ta kuskile nõukogusse toppama jäänud, milles küsimus on ja kas Rootsi eesistuja kavatseb sellepärast selle olukorra parandamiseks midagi ette võtta me oleme parlamendis tõesti väga mures, nii et kas teil on midagi öelda, mis meie muresid pisut leevendaks, oskate te selgitada, kas tegu on õiguslike probleemidega või mingit muud sorti probleemidega? kas te olete ka teadlikud, missugune on parlamendi seisukoht, kas te suudate midagi teha, et neid pos-, positsioone omavahel ühendada? Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Να καλωσορίσω την aitäh, äh, et te mulle sõna andsite. Äh, ma tahaksin äh, tänada ministrit teabe eest, mis ta meile andis ja ma sooviksin nüüd võtta, tulla tagasi ühe näite juurde, mida ta kasutas ja küsida, et kas ja et ma, Alžeimeri tõbi ja, ja väärikalt elamine. esimene küsimus puudutab seda, et kas on äh, ette nähtud äh, meetmeid, mis võimaldaksid äh, heade mm, tavade vahetamist, millest võiks kasu olla kõigil riikidel, selleks et me saaksime koostada ühise tegevuskava järgmiseks viieks aastaks pikaajalise hooldusravi jaoks ning teine küsimus puudutab haigete kodus hooldamist ja ma esitan selle küsimuse, kuna see on seotud väga paljude küsimustega ja väga paljude eh, suhetega, mis on, on, eksisteerivad eh, erinevate inimeste ja avaliku sektori ja erasektori vahel. me, minu riigis on väga suur eh, probleem sellega, et inimesed, kes töötavad kodus, nad äh, hooldavad haigeid, aga mm, nad kas ei äh, vasta nõuetele või ma tahaksin tõesti teada saada, et millised on äh, tingimused. ma arvan, et see võiks aidata meil ka siseriiklike tegevuskavade koostamist ja Euroopa Liidu tegevuskava kaotamist. proua Deli, palun. Euh. aitäh, proua esinejana, aitäh, proua minister. minu e-, küsimus puudutab noorte tervist. räägitakse äh, stressi kasvust äh, ja alkoholismist äh, uimastitest, mitte täisväärtuslikust toidust. järgmine aasta on vaesusevastase võitluse aasta, vaesuses elavad ka paljud noored, kellel ei ole tööd ja see mõjutab paljude noorte tervist. ma tahaks teada, et milliseid konkreetseid ettepanekuid te, te teete selleks, et äh, noortele võimaldada äh, tulevikku ja juurdepääsu tervishoiuteenustele. aitäh, härra Toomas Mann, palun. aitäh, proua esinaine. ma toetan teie sõna, seisukohta, et te tahate koostööd, et, et koostööd liikmesriikide vahel on vaja suurendada ja te tõite näiteks, et on vaja välja töötada uusi ravimeid. kuna ma sellest teemast midagi tean, siis äh, ma tahaks öelda, et me peame võitlema hakkama äh, ravimite võitlemise vastu, et äh, ja seda ei tohi võtta liiga kergelt, äh, sest äh, kaduma läheb miljoneid ja kaduma läheb miljoneid ka uute toodete väljatöötamiseks. ma arvan, et see on väga oluline valdkond. ja enne mm, te konstrueerisite väga huvitava vastuolu, et ühelt poolt äh, on vanade inimeste puhul probleeme institutsioonidega, teiselt poolt, aga ka äh, inimeste enda probleemidega, et kas see, mida te sellega arvate, et kas institutsioonid äh, loovad uusi vajadusi, mille rahuldamiseks ei ole turul võimalusi? ma tahaks, et te natuke täpsemalt räägiksite, mida te sellega mõtlesite. aitäh ja nüüd proua Elizabeth Moura, palun. aitäh, proua esinaine äh, proua minister, mulle väga meeldis teie äh, sõnavõtt, mis äh, oli väga humani-, humaanne ja mis puudutas äh, eakaid ja teie, mulle meeldis ka, et te soovite koordineerida heade tavade vahetamist Euroopa tasandil. ma tahaksin küsida, et mida te kavatsete teha nende inimestega, kes aitavad vanu inimesi. tihti on tegemist äh, omakorda juba vana, vanuritega, kes aitavad teisi eakaid, näiteks äh, vana abielupaar, kes üksteist toetab enne, kui nad haiglasse lõpuks äh, panna tuleb. tegemist on väga äh, suurte väljakutsetega nende inimeste jaoks ja millised on need head tavad, mida võiks levitada selleks, et me saaksime seda rasket probleemi leevendada mida saab lahendada üksnes kollektiivselt, aitäh. Tack så mycket för ert engagemang och era frågor. suur tänu teie pühendunud töö ja teie küsimuste eest. ma alustaksin äh, härra Aleksander Kargassi küsimustega, mis käsitlesid avatud koostöömeetodit, mis, äh, mida me oleme rakendanud. selle puhul ma tahaksin öelda, et jah ärgem unustagem seda, et tegemist on ennekõike liikmesriikide pädevusse kuuluva töövaldkonnaga. aga sellegipoolest võime me ju üksteise kogemustest õppida ja mina arvan, et avatud koordineerimise meetod, avatud koostöömeetod on ära teeninud seda, et me seda edasi arendame, ka komisjon on sellele tähelepanu pööranud ja sellepärast me kavatseme sügisel selle kallal veel edasi töötada Äh, see äh, meetod juba toimib, aga seda meetodit võib veel tõhusamalt rakendada. ja siis äh, küsimus selle kohta, kuidas ja, ja siis on muidugi küsimus see, kuidas see meetod kõige parema kasu meile kätte toob. on piiriülene ravi. Jüren Hööklund, minu kolleeg, vastab sellele küsimusele teil hiljem, aga igal juhul on eesmärgiks see, et me jõuame järeldusteni ülemkogul, ma tean, et parlament on sellest huvitatud ja natuke raskem on nõukogu tasandil kokkuleppele ja üksmeelele jõuda, aga me igal juhul jätkame tööd selle nimel ja loodetavasti me jõuame siis kõigi poolt äh, toetatud järeldusteni ülemkogus. me tahaksime hea meelega saada kõikide liikmesriikide toetuse ja seda sellisel moel, et kõik arvaksid, et tegemist on hea kompromissiga. Äh, nagu ma ütlesin, järgmine aasta on teema-aasta, vaesusevastase võitluse teema-aasta ja see annab meile suurepärase võimaluse selleks, et meie Rootsi eesistumise ajal paneme paika alusa, alustalad äh, selle kohta, kuidas äh, me selliste teemadega tegeleme. me teeme seda koostöös Hispaaniaga, kes saab olema järgmine eesistuja ja, ja kes korraldab konverentsi, mis leiab aset üsna äh, varases järgus Hispaania eesistumise ajal, järgmise aasta alguses. meie ülesandeks on tagada, et meil oleks piisavalt palju materjali, millest Hispaania saab äh, oma töö, mille põhjal Hispaania saab oma tööd jätkata järgmise aasta teema-aasta kallal ja sellega tegelevad siis kõik liikmesriigid. siis äh, puudutati siin Alzheimerit ja äh, ravi ja hooldust äh, kodudes ehk siis erahooldust äh, ja ma tahaksin rõhutada, et just nimelt see koduhooldus on, on hooldus, mis toimib. ja selliseid näiteid selle kohta, mis toimib, kuulete te eriti arvukalt viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal septembril ehk siis õige varsti meie ühisel konverentsil seal kavatseme me välja tuua häid eeskujusid, millest teised saavad õppust võtta ja ja loomulikult peaks seda toetama ka ülemkogu järeldused või nõukogu järeldused, millest lähtuvalt saab tööd jätkata. mis puudutab miinimumkompetentsi äh, nõudeid äh, ja äh, vanurite hoolekandesektoris töötavate inimeste kvalifikatsioone, siis see ei ole üks meie pädevusvaldkondi, selle eest vastutavad liikmesriigid, nii et äh, sellega me ei kavatse selle eesistumise ajal eraldi tegeleda. siis äh, noored inimesed, äh, noorte inimeste tervis. selles valdkonnas on meil väljakutseid arvukalt. võib öelda lausa et äh, on äh, lausa hirmutavaid äh, näiteid ja märke sellest, et ülekaal, narkootikumide tarbimine üha kasvavad, seda nii Euroopa Liidu tasandil kui rahvusvahelisel tasandil, me teeme koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga ja me uurime seda valdkonda veel põhjalikumalt. kõik need algatused äh, peavad üksteist toetama. meil kõigil on ju üks eesmärk, me tahame, et noortel inimestel oleks turvaline nooruspõlv ja et saaksid turvaliselt üles kasva-, kasvada. ja siis äh, üks parlamendisaalik äh, soovis, äh, mida ma kir-, äh, et ma täpsustaksin, mida ma individuaalse perspektiiviga mõtlen, ma teen seda väga hea meelega, sest et minu jaoks on väga oluline, et äh, me ei keskendu üldisele vanurite hooldusele kui sellisele, vaid hakkame vaatama konkreetselt isikuid ja et me oma vanurite hoolduses lähtume selle isiku vajadustest ja, ja loome äh, Äh, hooldussüsteemi, mis konkreetse inimese jaoks toimib. alati ei ole niiviisi, et äh, me praegusel hetkel suudame pakkuda hooldust äh, individuaalselt, me võime seal võib-olla mitmesuguseid erinevaid erinevaid tegureid, mis mängivad sisse ja finantsstruktuurid näiteks ja nii edasi ja need, need sellised struktuurid, sellised välised tegurid ei pruugi sobida kõigile vanuritele, kõik vanurid on äh, eraldi isiksused, neil on oma huvid olnud kogu elu jooksul ja need huvid jäävad alles ka näiteks kogu kogu vanaduspõlve jooksul võib-olla ja kui me vanurite hooldust tahame äh, Äh, hästi korraldada, siis peavad kesksel kohal olema konkreetse indiviidi vajadused, sellest peab lähtuma mine, äh, meie hoolde, hoolekanne, see on omamoodi missiooniks minu jaoks äh, ja, ja me püüame selle, sellele pöörata palju tähelepanu meie eesistumise jooksul, me püüame indiviidi tuua keskmesse. mis puudutab ravimeid ja võltsitud ravimeid, see, see kuulub äh, minu kolleeg Hökmangi äh, küsimustesse, ma ei hakka sellega täpsemalt siin tegelema. ja lõpetaks äh, Elisabeth Marin, mis rääkis, kes rääkis no, nendest inimestest, kes ei ole palgatöötajad, aga kes äh, tegelevad vanurite hooldamisega äh, kõik päevad aastas, äh, kuna tegemist on nende pereliikmega. ja kui kõik need pereliikmed, naabrid, kõik need, kes vanureid hooldavad, kui kõik need inimesed asuksid streikima, siis kogu meie sotsiaalhoolekandesüsteem laguneks ja selles osas saab ka midagi ette teha, ette võtta. Rootsis äh, on äh, võetud vastu seadus, äh, et ka vanurite aitajate vajadusi saab hinnata ja sellest lähtuvalt neid toetada. sageli peaks nendele, peaks nendele inimestele, kes vanuri ümber on ja vanuri eest hoolitsevad, andma, andma preemia või auhinna, sageli seda ka ei juhtu väga harva, neile isegi öeldakse aitäh. aga ma soovin teile äh, head äh, edu teie töös sel sügisel ja ma loodan, et äh, meie koostöö saab olema ka hea. Madame la ministre, merci de aitäh, proua minister, nende täpsete vastute, vastuste eest erinevatele küsimustele, ma saan aru, et teil on teisi kohustusi, ma arvan, et see on kõigi ministrite äh, töörütm, eriti kui nad on parasjagu eesistujariigi ministrid, et, et äh, te võite arvestada, et meie komisjon to toetab äh, Rootsi eesistumisprogrammi, meil meil oleks väga hea meel, kui me kohtuksime teiega uuesti enne eesistumise aja lõppu, nii et palju edu äh,! Euroopa Liidu eesistujariigina. aitäh, et te täna meiega olite, aitäh! armsad kolleegid, ma teen ettepaneku, et äh, me lähme edasi tänase päevakorraga. palun äh, lubage, et ma tulen tagasi meie äh, päevakorra esimese punkti juurde, mis, milleks on päevakorra kinnitame. nagu ma ütlesin, me ei kahe, seitsmendat punkti ei käsitle, me ei hääleta homme seda punkti ja me ei hääleta homme ka naistekomisjoni arvamust. ja ning ma teen ettepaneku, et teise päevakorrapunktina me kinnitaksime kuueteistkümnenda aprilli äh, koosoleku protokolli eelmisest ametiajast ja ka selle ametiaja esimese protokolli kuueteistkümnendast juulist. mis puudutab juhataja teadaandeid, kolmandat punkti, siis ma teavitan teid sellest, et äh, te olete kindlasti märganud, et äh, meie koosolekut kantakse üle ja seda on võimalik internetis jälgida. ma tahaksin teile öelda ka seda, et äh, liikmetel on välja jagatud kaks teatist, mis puudutab nõu-, üks äh, puudutas äh, EBSCO nõukogu ministrite mitteametlikku kohtumist Rootsis juulis ja veel üks teatis, mis puudutas kahe tuhande kümnenda aasta eelarveprotseduuri ja eelkõige kahe tuhande kümnenda aasta eelarve kolmanda äh, jao, äh, kolmandat jagu, see viimane teatis äh, oli kättesaadav inglise keeles ja varsti on see kättesaadav ka kolma-, teistes keeltes, ma tulen tagasi selle juurde, mida ütles härra Serkas, kas teil on protseduuriline märkus? Lamento mucho, senora presidenta, pero si entiendo bien jah, mul on väga kahju, proua eesistuja, aga kui ma õigesti aru sain, siis tähendab äh, päevakorra kinnitamine nüüd seda, et äh, meil on muudatus võrreldes sellega, mida äh, koordinaatorid kahekümne esimesel juulil kokku leppisid. ma ei ole koordinaator, aga mul on väga kahju, et meil nüüd selline, et meil asjad niimoodi on, et kui tegemist on päevakorra muudatusega ja kui see puudutab raporti hääletust, siis ma tahaks teada, et millised põhjused on meil see edasi lükata ja ma sooviks ka, et meie otsus, sellekohane otsus oleks demokraatlik, aitäh. proua Üri, kas te soov-, härra Üri, kas te soovite ka sõna? proua eesistuja, ma olen nõus sellega, et me jätame selle hääletuse praegu ära. ma rääkisin eesistu-, esind-, naisega sellest probleemist ja komisjon ja ametiühingud üritavad äh, konsulteerida omavahel ja jõudma, jõuda äh, kokkuleppele, neil on veel vaja aega, nii et äh, tõenäoliselt peame nõustuma proua esinaise ettepanekuga. aga mis puudutab lõplikku otsust, siis ma ei tea, milline oleks parim lahendus, kuna tegemist on üsnagi äh, delikaatse küsimusega, nii et ma arvan, et me peame sellest rääkima järgmisel koordinaatorite kohtumisel, aitäh! aitäh! ma saan aru, et äh, need ähm, mõlemad sõnavõtud puudutasid äh, punkti seitse ja me siis räägime sellest äh, siis, kui me seda punkti käsitleme ja ainus probleem on, et proua Bauer soovis seda punkti ettepoole tõsta, aga mina ei soo-, soovi, et meil oleks selline arutelu ilma, et komisjon ja nõukogu esindatud oleks ja komisjoni ja nõukogu ei ole praegu mm, teavitatud sellest, et äh, me oleme äh, muutnud päevas, päevakorda. nii et äh, proua ees-, proua raportöör, ma teen teile ettepaneku, et me jätkame mm, päevakorraga nii, nagu see on ja kui me oleme ära käsitlenud viienda punkti ja kui see komisjon ja nõukogu esindajad on ka kohale jõudnud, siis me võime kuuenda ja seitsmenda punkti käsitlemise, äh, käsitlemise järjekorda muuta ja see võimaldaks meil lõpetada ka varem. Ναι, κύριε Πρόεδρος, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ σε ό,τι αφορά την ημέρησια διάταξη. Ka mina sooviks rääkida päevakorrast Äh, arvestades seda, et äh, päevakord äh, on midagi väga olulist ja see on ju siiski ka poliitiline ja see on pandud paika meie komisjoni liikmete poolt, nii et kui midagi muutub, siis tuleb järgida protseduure, mis on paika pandud meil kodukorras nii et äh, see asjaolu, et komisjoni ja nõukogu esindajaid siin ei ole, siis äh, ma ei tea, kes äh, selle, kes neid siis ei kutsunud. no see päevakord, mis kokku mm, lepiti, on selline, millega on arvestatud komisjoni kokkukutsumisel, komisjoni ja nõukogu esindajate äh, kutsumisel. ja alguses äh, oli ette nähtud, et äh, kõigepealt käsitletakse seda kõigepealt käsitletakse naiste komisjoni raportit ja siis proua Baueri raportit. aga praegu on asi nii, et proua Bauer sooviks et äh, päevakorrapunktid äh, kuus ja seitse tõstetakse ümber ja me saaksime sellega nõus olla, kui me teaksime eelneva info alusel, et komisjon ja nõukogu saaksid äh, osaleda sellel arutelul. nii et kui meil selle punktiga rohkem öelda ei ole, siis lähme päevakorras kohe edasi punktiga viis ja vastavalt sellele, kas komisjoni nõukogu esindajad on kohale jõudnud, saame me siis otsustada, et äh, kas me saame vastu tulla meie raportööri soovidele, mida ma loomulikult äh, eelistaksin. nii et punktis viis me tegeleme äh, kahe tuhande kümnenda aasta eelarvega, mille raport, puhul on raportööriks meie kolleeg Laslo Sürjan ja ma annan talle kohe sõna. Monsieur Ori, excusez-moi. Eh, eh, eh, Je vous donne la parole. sõna härra Ööril siiski, palun vabandust Mm, proua esinaine, mina olen teie raportöör. Äh, härra Sürjan on eelarvekomisjoni raportöör, nii et meie ei räägi härra Sürjani äh, raportist, vaid minu raportist pa. esinaine, palun vabandust ja ma annan teile sõna äh, raportöörina aitäh, proua esinaine, ma üritan teha võimalikult lühidalt. me alustasime tööd eelmise parlamendi ametiaja jooksul kahe tuhande kümnenda aasta eelarvega. me tegelesime konsulteerimisega eh, ja me, meie komisjonis ja ka teiste isikutega konsulteerisime. kõigepealt mõningad üldised märkused ja siis äh, lähen detailidesse. kõigepealt Mm, tahaksin öelda, et eelarvekomisjonis siis äh, võetakse eelarve vastu, meie oleme praegu protsessi alguses ja meie peame lihtsalt sõnastama oma äh, prioriteedid ja ähm, panema paika konkreetsed summad ja konkreetsed eelarveread. kahjuks aga näitavad kogemused seda, et Euroopa Komisjoni mõjutavad väga vähe Euroopa Parlamendi arvamused. ma loodan, et seekord on meil natuke parem olukord ja me teame, et parlamendi rahanduskomisjon on mei-, eelarvekomisjon on meie ettepanekut lugenud ja kaasatud töösse, aga ma pean ütlema, et me peame oma prioriteedid hästi määratlema, me oleme need prioriteedid juba eelnevalt paika pannud ja me peame oma ettepanekutes olema väga kindlasõnalised, aga jääma seejuures realistideks. me ei tohi olla nagu lapsed mänguasjade poes. ja me ei saa arvestada sellega, et vanemad ostaks meile kõiki äh, mäng, kõik mänguasjad nii et mina olen kõigi viiekümne tehtud ettepaneku ähm, poolt, kõik need muudatusettepanekud, ka need, mida ma olen oma nime all esitanud, ähm, kajastavad äh, ka kolleegide poolt tehtud äh, muudatusettepanekuid, mida ma olen äh, üritanud arvesse võtta. ja ma saan ka toetada mõningate kolleegide muudatusettepanekuid. kui teil oleks äh, muudatusettepanekute tekstid silme all, siis oleks äh, see väga hea. vaatame kõigepealt konkreetset, konkreetseid ettepanekuid. Äh, peatükid kaks ja kolm, nendega ma olen nõus, nendega ma sobivad, neljanda poolt olen ma ka, viies ma olen selle poolt, tegemist on proua Figure-, Figureido ettepanekuga kuus ei, seitse jah, kaheksa, kaheksandaga on mul väike probleem. tegemist on proua Göntsi muudatusettepanekuga. ja üheksanda oli esitanud Stefan Hughes, kaheksas ja üheksas muudatusettepanek puudutavad äh, mikrokrediite. proua Gönts on arvamusel et kérdést, ugye ez napi rendünkön lesz, lesz. A, e, tegemist on mikrokrediidiga, mille nimi on Progress ja et e, selles osas võiks eelarvet muuta. nii et e, need kaks ettepanekut on vastuolus. kaheksandaga üritatakse seda ähm, mm, lõpetada, nii et mina arvan, et seda ettepanekut meil ei oleks vaja toetada, aga meil äh, äh aga üheksandat ma toetaks, kümnenda poolt ma ei ole, üksteist puudutab äh, pilootprojekti äh, et ma olen selle eesmärgi poolt, idee on põhi-, idee on põhimõtteliselt hea, aga see tuleb liiga hilja. mis katseprojektide osas on meil võimalusi saada võib rahastamist võib-olla nelja katseprojekti jaoks, aga kui me siia lisame nüüd muid ettepanekuid ja suurendame nende arvu vii-, kuue või seitsmeni, siis äh, ma arvan, et me vähendaksime niimoodi äh, võimalusi saada rahastamine nende nelja projekti jaoks tulge, aga tulgem selle muudatusettepaneku juurde hiljem tagasi, kui võimalik. eelarveread ma nüüd ei tüüta teid sellega, et ma vaataks kõik eelarveread läbi. ma teen pigem ettepaneku, et me ei räägiks ettepanekutest üldisemalt. sotsiaaldemokraadid soovivad progressi suuremat rahastamist. ja nad soovivad kolmekümmet seitset miljonit me teame, et komisjoni ja nõukogu vahel on konsensus, et ähm, äh, mikrokrediirahastu progress saaks äh, viissada miljonit. parlamendis ei ole selle kohta veel ettepanekuid tulnud ja me ei peaks ähm, äh, siin paika panema äh, Äh, mingeid summasid, meil ei ole mingeid argumente selleks, et äh, kaitsta äh, mingeid konkreetseid summasid, aga mul on üks kompromissettepanek. vastavalt, kui õigeks osutub see, mida mina olen kuulujutuna kuulnud, kui on õige see, et tuleb eelarverida, mille on, mille kohta on ettepaneku teinud sotsiaaldemokraadid, ja siis sel juhul ma teeksin ettepaneku, et meil oleks eelarverida, et me looks eelarverea ja me ei paneks sinna praegu numbreid, aga jätaks endale võimaluse panna need äh, summad sinna hiljem. ning veel üks küsimus. meil on katseprojekt, mis puudutab autiste aga äh, ma arvan, et me peaksime selle juurde hiljem tagasi tulema. mina isiklikult arvan, et see mõte on väga hea, aga tulem ta-, tulgem selle juurde hiljem tagasi, kui äh, meil neli katseprojekti läbi läheb, siis äh, oleks see juba väga hea, aga ma arvan, et ei ole eriti tõenäoline, et viis või kuus projekti läbi läheks, nii et ma toetan proua Figureido ettepanekut, aga põhimõtteliselt, aga ma arvan, et me peaksime selle juurde tulema tagasi hiljem. nii et see on väga lühidalt kõik, mis mul teile öelda oli. Teil on äh, minu dokument olemas ja ma ootan teie e, reaktsioone ja ma olen loomulikult avatud kompromissidele. aitäh, härra raportöör. ma tahaksin meelde tuletada seda, et äh, arvestades seda, et selle aasta see aasta on olnud eriline valimiste tõttu, siis me oleme eelarvega teinud väga, tegelenud väga kiiresti, kuna me homme peame hääletama selleks, et rahandus, eelarvekomisjon saaks äh, meie ettepanekuid arvesse võtta, kus ähm, on muudatusettepanekute esitamise tähtajaks üheksas september. ma annan nüüd sõna neile, kes sõna on soovinud, kõigepealt äh, proua Kingo Kuts. köszönöm szépen a, e, a szót, két dolgot szeretnék mondani, Zöri Csaba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 Merci. Pour le groupe libéral, Monsieur Vincenzo Jovin et ensuite Nilan Cabroj. Vincenzo Jovin. Grazie, signor Presidente. Per quanto riguarda il progetto di parere formulato dal relatore. Aitäh. Olles eh, kõike eelnimetatud kuulnud, siis Äh, tõesti, ma olen täiesti nõus, me peame oma komisjonis äh, positiivselt hääletama ja tegema oma ettepanekud eelarvekomisjonile äh, siinkohal tuleb vaadata ka konkreetseid probleeme, mis on seotud majanduskriisiga, vaesusega võitlemisega, see on ka oluline. ning tuleb eraldada täiendavaid summasid töö, tööpuutuse vastaseks võitlemiseks, nii sotsiaalfond peaks eraldama rahasid ümberõppeks ja kutseõppeks. programm Progress peaks kõvasti kasvama ning mis puudutab punkti kaks, kolm, kaksteist, siis minu arust on see igati loogiline. nüüd muudatusettepanek number kaheksa, äh, millega tuli välja proua Kinga Gönts äh, ja samuti härra Hughes. see on väga-väga oluline muudatusettepanek sellepärast, et see tegeleb inimeste tööturule tagasi to toomisega ja just nende inimeste toomisega, kes ka, kes äh, kannatavad autismi all, see on väga tundlik teema minu jaoks eriti. üldjoontes me oleme nõus muudatusettepanekutega, mille raportöör ise on teinud, aga nüüd muudatusettepanekud kuusteist, seitseteist, kakskümmend kakskümmend üks ja kakskümmend kaks, mis puudutavad kõik programmi Progress. Nende küsimuste osas on ALDE väga tundlik, kuid põhimõtteliselt mulle tundub, et me oleme pigem nõus. loomulikult tuleb väga detailselt vaadata, kui palju me saame seda finantsiliselt toetada ja kui palju jaoks on olemas reaalne kate tänu, Milan Tšerna ja härra Karnotši. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt väga lühidalt peatuda suulisel muudatusettepanekul, mis puudutab neli punkti nelikümmend Euroopa, Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond praegusel hetkel on eraldatud eh, viissada miljonit eurot selleks küsimuse, selle fondi jaoks, aga me kõik teame, et seda on väga vähe kasutatud siiamaani, selle fondi vahendeid. ning kuna on üldiselt teada, et praegu on ainult umbes kümme protsenti ära kasutatud sellest viiesajast miljonist, siis mina teeksin ettepaneku, et tegelikult see fond ei ole vajalik ning me peaksime vähendama äh, globaliseeruma kohani, globaliseerumisega kohanemise fondi vahendeid umbes poole võrra. nüüd palun Roger Helmer ja siis proua Figureid. proua esinaine, suur tänu ning äh, kõikidele uutele kolleegidele, kes võib-olla mind veel ei tunne, minu nimi on äh, on Roger Helmer, ma olen Briti konservatiiv, minu arust olen ma ainukene Briti kon-, konservatiiv siin fraktsioonis, juhul kui meie partei järgmisel aastal saab valitud ka Briti parlamenti, siis võib toimuda olulisi muudatusi meie poliitilises süsteemis, aga mis puudutab nüüd seda eelarvet ja muudatusettepanekuid, see on väga keeruline, me kõik soovime, et pakutaks kutseõpet, pakutaks väljaõpet, ümberõpet, et me oleksime väga sõbralikud ja suuremeelsed autistide vastu, igasuguste teistsugust, teistsuguste puude, puuetega inimeste vastu, aga siinkohal on, on toodud välja üks konkreetse puude, ühe konkreetse puudega isikute grupp, aga me võtame nüüd siin ühe, ühe ühepuudeliste inimeste grupi ja hakkame neid toetama. täpselt sama juhtub siis, kui pannakse liiga palju ehteid kuuse otsa. kõik on väga kena, aga lõpuks, kui ehteid on juba liiga palju, siis kukub kuusk ümber, võib põlemagi minna. praegusel hetkel on meil Euroopas väga suur tööpuudus ja seetõttu me peaksime eelkõige mõtlema, et miks meil see tööpuudus on nii suur. no hüva praegu on meil ka majanduskriis, aga see ei ole mitte ainus põhjus, sellepärast et juba kümme aastat on tööjõuturg olnud liiga ülereguleeritud ning tööstusi ja inimesi lihtsalt maksustatakse liiga palju ning sellise olukorra lahendus oleks niisugune, et me mitte ei võta maksumaksjate äh, raha ära ja ei anna neid mingisuguste projektide jaoks välja, vaid me peame kõigepealt vähendama ülereguleeritust ja äh, ülemaksustamist. ma olen seda kõike ka enne öelnud ja ma tean, et ma selles küsimuses mitte kuskile ei jõua nagunii, aga igal juhul mulle meeldiks, kui kolleegid seda silmas peaksid, aitäh! suur tänu, proua Figureido ja siis proua Elizabeth Linn, proua Figureido. suur tänu, proua esinaine. mul on kolm lühikest kommentaari. esiteks ma tahaksin põhjendada enda poolt tehtud muudatusettepanekuid. ma püüdsin silmas pidada olukorda, milles me praegu oleme ning äh, majanduskriisi väga raskeid sotsiaalseid tagajärgesid ning seetõttu ma ka mõistan, et nendeks eesmärkideks tuleb kulutada rohkem raha. samas aga tahaksin ma ka öelda, et inimeste sotsiaalseks toetamiseks ja abistamiseks tusu, tuleks kasutada ka muid poliitikavaldkondi. me peaksime pöörama rohkem tähelepanu jõukuse jaotumisele, tulude ja sissetulekute jaotumisele, aga lugupeetud kolleeg, härra raportöör, need katseprojektid millest te siin räägite. olukord on väga keeruline, näiteks naiste olukord, eriti mõne, mõningate sotsiaalsete gru-, sotsiaalsetesse gruppidesse kuulduvate na-, naiste olukord. mõnedes riikides on umbes nelikümmend protsenti töökohtadest ja ja umbes nelikümmend protsenti äsja loodud töökohtadest, nad võivad olla niivõrd ebakindlad, see ei ole ka õige, me peame ikkagi looma nii naistele, noortele kui teistele mõjutatud gruppidele töökohti, mis annaks neile ka teatavat kindlust. ja kuna ma juba sõna sain, siis ma tahan öelda ka seda, et me peame garanteerima töötutele igal juhul äh, väärika elatustaseme ja äh, elutingimused, me ei saa neid jätta lihtsalt väga viletsasse olukorda selle ajani, kuni nad uue töökoha leiavad, kuid tundub, et praegu väga paljudes kohtades olukord on niisugune, sellepärast et kui nad jäävad väga viletsasse olukorda, siis tagajärjed on väga hullud, kui me vaatame praegu statistilisi andmeid, Euroopa Liidus on enam kui kakskümmend kaks miljonit töötut ning ennustatakse, et võib-olla jõuludeks on isegi kakskümmend viis kuni kolmkümmend miljonit töötut ning me peame kogu selle töötute hulgaga tegelema. aitäh, ma loen äh, ette nimekirjaga proua Elizabeth Linna, Jill Lambert äh, Eli,, proua Elizabeth Morales. kas ma võin äh, nimekirja lõpet-, sulgeda? kõigepealt äh, proua Linn ja siis Jean Lambert. Uh, jah, suur tänu. ühte valdkonda tahaksin selgitada. Äh, kuus, kolm, kakskümmend. ma sain aru, et see võetakse tagasi. kas ma sain õigesti aru? ma loodan, et mitte, sellepärast et mina tahaksin küll, et äh, diskrimineerimise vastane eelarverida suureneks. nüüd see autismi käsitlev valdkond. on terve hulk teisigi katseprojekte, mis käsitlevad erinevaid, erinevaid puudusi. mis puudutab autismi, siis üldiselt on teada, et autistidel on äärmiselt raske tööturule pääseda, hoolimata sellest, et meil on olemas tööhõive direktiiv, ma tahaksin just selgitada äh, kolleegile Briti konservatiivide hulgast meie seisukohta autism on väga tõsine probleem ja me peame sellega tegelema. suur tänu, Jean Lambert. aitäh, mina tahtsin kommenteerida mikrofina-, mikrokrediitide küsimusi Äh, meil võiks tekkida probleeme, kui me võtame progressist selle jaoks raha, sellepärast et me juba pidime varem progressi raha juurde panema, aga vähemasti oleks hea, kui meil on olemas eelarverida mikrokrediitide jaoks. pärast hiljem võime täpsemalt arutada, mis ja kui palju sinna raha läheb ning pilootprojektide osas me üldiselt toetame äh, raportööri seisukohta, aga samas me arvame, et võib-olla on ka teisi võimalusi autistide pilootprojektiga tegelemiseks. me oleme nõus, et see on väga olulist käsitlemist nõutav teema, aga me ei ole kindel, et see just täpselt nii peaks käsitlemist leidma. aitäh, proua Moran, palun. ma tuleks tagasi Äh, globaliseerimisega kohanemise fondi juurde. see fond loodi kahe meie kolleegi poolt, Roslyn Bachelot ja Jean Cotigny, kes enam meie hulgas ei ole. ja tööhüvekomisjonis on äh, seda väga põhjalikult arutatud ja äh, ja üksmeelselt vastu võetud ja, ja me võit- ja see on selline fond nüüd, mida meie muutsime, et äh, sellest oleks kasu töötajatel, varem see nii ei olnud. praegu sotsiaalse kriisi raames äh, ähm, Rootsi sotsiaalministriga toimunud arutelul me nägime, et me tõesti peame toetama töötajate ümberõpet ja meie ülesanne on seda fondi tutvustada selleks, et liikmesriikidel sellest kasu oleks ja seetõttu ma äh, toetan väga mm, seda mm, poliitikat, mis meil siin komisjonis alati on olnud, et me kasutaksime ja toetaksime seda äh, fondi. ja ma teen ettepaneku anda sõna proua Delile, kes on komisjonis, komisjoni direktor, selleks, et ta saaks rääkida äh, Äh, vahendite ümberpaigutamisest, äh, mis mm, progressi äh, realt, mis tekitas siin väga palju poleemikat ja kui te soovite, siis palun kommenteerige ka teisi küsimusi Thank you very much, Madam Chair. Uh, and thank you for the opportunity to respond on some of the points that were ah, suur tänu ja suur tänu, et andsite võimaluse vastata mõningatele küsimustele, mikrokrediitide küsimus. meie ettepanek äh, eeldab seda, et me kasutame Progressi programmi rahasid kakskümmend miljonit äh, üle äh, nelja aasta, iga aasta, nii et põhimõtteliselt on tegemist saja miljoni euroga ja progressi läbi antakse raha uuele algatusele just nimelt otsese vastusena äh, kriisiolukorrane, me lähtume sellest, et mikrokrediidirahastud annavad võimaluse inimestel, kes on oma töö kaotanud, uuesti leida tööd tööturul, luues endale ise töökohad, kohad ja nii edasi ja loomulikult me lähtusime oma ettepanekus institutsioonide vahelisest kokkuleppest, mistõttu me ei küsinud lisaraha ega võtnud raha mujalt, me vaatasime läbi erinevad eelarveread ja paistab, et progress paistis meile kõige sobivam selleks algatuseks. veel kaks kommentaari, kõigepealt tehniline kommentaar minu poolt. projekti äh, Äh, progressi eelarve raha rea suurendamine selleks, et võtta arvesse mikrokrediidi äh, rahasid, on tehniliselt keeruline ja seetõttu on meie ettepanek kahes osas. üks oli progressi programmi kohandamise ettepanek ja teine oli uue eelarve rea loomine mikrokrediidirahastute arvesse võtmiseks. puhtalt tehniliselt on äh, kergem äh, töötada kahe erineva eelarvereaga, äh, selle asemel, et progressi eelarverida suurendada ja siis jälle vähendada ja ümber suunata ja seetõttu on, oleme valinud selle lahenduse ümbersuunamiseks. ja siis veel paar lühikest kommentaari Euroopa globaliseerumise fond, see on äh, loomulikult äh, mälu äh, reserv, me lähtume teistest vahenditest, mis on selle jaoks, omavahendit ei ole, nagu te teate, meil on uus määrus, mis on just jõustunud ja see lähtuvalt sellest, pidades silmis et me seisame silmitsi kriisiga, kasutatakse globaliseerumise äh, fondi väga hästi, mis väga, väga palju tõenäoliselt, seetõttu me ei peaks äh, pour memoire äh, arvudest lähtuma praegusel hetkel. mis puudutab pilootprojekte, katseprojekte, siis äh, oleks õige loomulikult lähtuda ka tegevustest, nendes projektides, aga praktiliselt kahe tuhande kümnendal aastal me toome mikrokrediidirahastud äh, mängu, samuti rakendame uuesti globaliseerimisega, globaliseerumisega kohanemise fondi, nii et on mitmesuguseid erinevaid äh, meetmeid, äh, mis on mis on kõik ühele eesmärgile suunatud, neid ei saa ka liiga palju olla, aitäh. Äh, eh, aitäh, selge, et komisjon töötab välja oma ettepanekud, aga huvitav on lihtsalt teada, et milline on selle äh, progressi programmi kirjeldamise põhjendus. härra raportöör, kas te soovite sõna selleks, et äh, arutelu kokku võtta? ja selleks, et selgitada meile, et millise, mis suunas võiksid minna need kompromissi muudatusettepanekud, mida te meile homme tutvustate, palun. aitäh, proua esinaine, ma tahaksin öelda seda, et kolmesaja kolmekümne kuue kohta on erinevaid muudatusettepanekuid äh, sotsiaaldemokraatide ja minu ja ükskõik äh, milline meist läbi läheb, äh, summa jääb endiselt samaks. mis puudutab globaliseerumisega kohanemise fondi, siis kõigil on õigus. raske on võidelda mingi teatava summa eest ilma olemasolevate summade välja andmist. aga kui, aga varem meil ei ole olnud selliseid äh, kriise, nagu meil praegu on ja reeglid on olnud ka väga keerulised ja seetõttu me neid eelmisel aastal ka muutsime. mis puudutab kriisi, siis äh, praeguseks saadud ko-, kogemused annavad meile võimaluse ennustada natuke seda, mida meil oleks vaja tööhõive vallas rahastada. nii et eh, lihtsustatud reeglid tagavad eh, lihtsama juurdepääsu ja kahele taotlusele lisandub kindlasti täiendavaid taotlusi. ja ma seetõttu arvan, et eh, seda summat tuleb suurendada loomulikult võttes arvesse varusid. aga mina teen ettepaneku, et me suurendaksime selle instrumendi äh, alla kuuluvaid vahendeid. mitte keegi ei pannud küsimärgi alla olemasolevate institutsioonide äh, tööd, näiteks äh, Mm, agentuuride tööd, Bilbao agentuuri. ja kuna selle kohta muudatusettepanekuid ei olnud äh, ja kuna neil agentuuridel on vahendeid vaja, siis tuleb nende eelarve viia endisele tasandile, tasemele. ja seetõttu me säilitame komisjoni ettepaneku ja meil oli arutelu kahe tuhande üheksanda aasta eelarve osas ja proua Jöns esitas, proua Jöns esitas küsimusi, mis puudutasid tööhõiveprogrammi vahendite vähendamist kas me võiksime komisjonilt äh, saada vastuse, mida me seni ei ole saanud? tööturu osapooltel on väga suur roll äh, kriisi äh, tagajärgede leevendamisel ja seetõttu me tõesti sooviks saada vastust küsimustele, mida me esitasime aasta tagasi. ja ma sooviks öelda ka, et kõik vahendid, mis on mõeldud kriisihalduseks ja tööturu olukorra parandamiseks äh, ja sotsiaalse kriisi leevendamiseks, äh, nõuavad, et me oleksime aktiivsemad, aga me ei tohi ennast naeruväärseks teha, mm, nõudes äh, erinevate summade suurendamisi sest äh, kui me nõuame liiga palju, siis me ei, siis pole need realistlikud. me, me teame, millised on komisjoni raportid ja me teame, millised äh, praktikad on seni olnud äh, kasutusel. nii et me peame ootama lihtsalt arutelu lõpu ära ja, ja siis me saame selle teema juurde tagasi tulla me kuulsime, et komisjon ütles, et äh, nende vahendite haldamine ei ole kerge mitte üksnes äh, progressi puhul, vaid ka teiste äh, eelarveridade puhul, nii et mina olen selle poolt, et ootame ära ja vaatame. nii et komisjon peab otsustama, milline on strateegia, mida kasutatakse. ja seda me näeme siis äh, juba meie komisjoni hääletusel ja Kinga Köntsil on muidugi õigus selles, mida ta ütles, aga me oleme eelarvega koostöö, eelarve alal tööd teinud juba kuus kuud ja see muudatusettepanek tuleb liiga hilja. ja enne me olime kõik äh, jõupingutused keskendunud äh, nendele neljale projektile, mis, äh, millega meil varem tegemist oli. aga ma võin meie grupi poolt öel-, meie, äh, ma võin meie poolt öelda, et tegemist on siiski ka asjaga, mida me toetame. aitäh! homme me siis hääletame teie arvamust, nagu ma selle koosoleku alguses ütlesin, äh, kuna komisjoni ja komisjoni esindaja on meie juurde jõudnud ja nõukogu esindaja arvas, et äh, nad on igal juhul nõus parlamendiga, siis ma teen ettepaneku, et me hakkame kohe tegelema seitsmenda päevakorrapunktiga, mis äh, jällegi puudutab proua Edith Baueri äh, Äh, raportit äh, autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute töö ja korraldus. enne kui ma annan sõna raportöörile, sooviksin ma öelda, et koordinaatorite kohtumine, mis toimus äh, juulis, tegemist oli meie koordinaatorite esimese kohtumisega, arvas, et selle teemaga tuleks uuesti tegelema hakata ja see tuleks võimalikult kiiresti esitada täiskogu istungile. vahepeal on Euroopa Komisjon ja volinik ise andnud meile teada, et nad soovivad selle teema juurde tagasi tulla ja et uurida, et kas komisjoni ettepaneku baasil oleks võimalik mm, jõuda kompromissile, eh, mis äh, vastaks parlamendi täiskogu istungil kujunenud enam, enamuse arvamusele. võttes arvesse seda komisjonipoolset äh, hea tahte avaldust ja seda, et sel, meie komisjoni liikmetel ei ole olnud äh, võimalust selle ametiaja jooksul seda teemat arutada, siis ma arvan, et me võiksime praegu lihtsalt arvamusi vahetada. kõigepealt siis äh, raportöör äh, tutvustab meile seda teemat ja siis äh, toimub arvamuste vahetus ja siis me saame otsustada, et mis vormis me tahame edasi tegutseda, kas siis me hääletame septembris või me teeme hoopiski midagi muud. aga ma arvan, et meie komisjon peab saama võimaluse selle küsimusega tegeleda. ma, ma loodan, härra Tserkas, et ma öö, äh, nüüd, äh, et te olete nõus sellega, mida ma ütlesin ja ma annan sõna kohe Edith Bauerile. Elnök asszony, és azt is köszönöm, hogy äh, egy kicsikét kedvezett nekem. Aitäh, proua esinaine ning äh, suur tänu selle eest, et äh, te minu päevakorrapunkti ette, ettepoole tõstsite päevakorras. ma palun vabandust, aga ma arvan, et äh, seda tuleb ette kõigil, kõik me kuulume ju erinevatesse komisjonidesse ja ka mina sooviksin osaleda üheaegselt kahe komisjoni koosolekutel. mis puudutab siis teemat, siis ma arvan, et minu komisjoni, minu raporti teema on väga huvitav. viiendal mail äh, täiskogu lükkas tagasi minu teksti ja sellega ka ähm, direktiiv äh, käsitlemine tuli tagasi meie komisjoni. tegemist on äh, kahe tuhande, direktiivi kaks tuhat kaks äh, viisteist äh, käsitlemisega. ja mm, mis probleemiks on rakendusala äh,, ja tegeleda tuleks teemaga, kas FIE-na töötavad sõidukijuhid tuleks kaasata direktiivi reguleerimisalasse või mitte. komisjoni ettepanekus on samuti sellesama teemaga tegeldud. mis puudutab nõukogu, siis nõukogu on seda küsimust palju arutanud, eriti äh, on arutatud tööaja küsimust koos härra Tserkase ja teise, teiste te, äh, ähm, kolleegidega ähm, mm, oleme palju tegelenud tööaja direktiiviga ja me teame väga hästi neid probleeme, mis seonduvad tööaja direktiiviga. härra Tserkas ja teised kolleegid mäletavad kindlasti minu arvamust, mina olen oma nimel ja ka teiste uute liikmesriikide nimel öelnud, et äh, meil on tegemist teatava asümmeetriaga siin tööandja ja töötaja äh, suhetes ja et äh, seda, see küsimus tuleks reguleerida. tegemist on FIE-na töötavate sõidukijuhtidega ja aga tegemist ei ole lihtsalt marginaalse grupiga, neil on siiski olemas ka võimalused enda kaitsmiseks arutelu käigus me küsisime, me kuulsime eh, väga palju räägitavat eh, liiklusohutusest. Eh, direktiiv on seotud ka liiklusohutuse direktiiviga ja seetõttu tuleb sõidukijuhid reguleerimisalasse kaasata kui me vaatame ähm, direktiivi viissada kuuskümmend üks äh, kaldkriips null kuus, siis äh, seal räägitakse ka, äh, seal, siis see tegeleb sõidukijuhtide sõidu- ja puhkeajaga ja mm, ka näiteks tollis veedetud aeg mm, käib, on ka tööaeg nii et seetõttu meie raport on siis tagasi meie komisjonis, aga nõukogus kõik valitsused olid nõus konservatiividest, nii konservatiivid kui sots-, sotsiaaldemokraatlikud valitsused olid, olid ühel meelel. nii et meil on tegemist tõesti väga olulise probleemiga, et kui me alustame uuesti arutelu siis tähendab see seda, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki, et ükski kahekümne seitsmest liikmesriigist ei äh, pea reeglitest kinni, kui me reegleid äh, muudame. täna tulid kokku ametiühingud selleks, et neil, äh, selleks, et üritada lahendusi leida ja kui see raport, mida me praegu ei saa enam muuta vastavalt oma äh, sisestele eeskirjadele. nii et me ei saa seda enam muuta, me saame selle kas vastu võtta või tagasi lükata, aga meil ei ole seda enam võimalik muuta. vastavalt parlamendi reeglitele. ja kui me võtame vastu uue teksti, siis see tähendaks seda, et liikmesriigid ei pea kinni Euroopa Liidu reeglitest ja seetõttu ähm, oleks kõigil tegemist rikkumismenetlusega. tulgem nüüd tagasi menetluse juurde ja ma tahaks nüüd äh, küsida nõu kolleegidelt, et mida me siis tegema peame? meil on äh, tekst meil on äh, direktiiv, mida me peaksime muutma. seda direktiivi võiks muuta nii, et äh, kõik sellega nõus oleks. see on äh, ähm, ametiühingute ja äh, autovedude töötajate äh, arvamusega komisjoni arvamus ja meil on raport, mida me ei saa enam muuta ma arvan, et äh, tegelikult tuleks äh, koostada uus raport, äh, sest muidu meil ei ole enam, ei ole võimalik kompromissile jõuda. see on minu arvamus praegusest olukorrast. ning palun lubage mul veel üht-teist lisada. kui me üldse mitte midagi ei tee ja kui direktiivi reguleerimisalasse kaasatakse ka FIE-na töötavad sõidukijuhid siis äh, on seirekulud äh, palju kõrgemad. kui äh, need kulud, mis kaasnevad parlamendi sõitudega Strasbourgi ja Brüsseli vahel. FIE-na töötavate sõidukijuhtide kontroll oleks tõesti väga kulukas. meil on Eh, erinevaid tõendeid, mis, millest nähtub, et selle küsimusega tuleks tegeleda. aitäh, proua raportöör, ma palun teil võtta arvesse seda erilist konteksti, mille tõttu see eh, raport on jälle meie komisjonis, nii et ma annan nüüd kohe sõna komisjonile, mis küll ei ole meil alati tavaks, aga, aga see Äh, heidaks mõningast valgust meie komisjoni liikmete edasisele arutelule ja et äh, äkki te selgitaksite, et kuidas komisjon ähm, kavatseb edasi toimida, nii et ma annaks sõna härra direktor Griot Pascalillile, et äh, ta selgitaks meile seda, et mida komisjoni ettepanekus saaks muuta aitäh, proua esi-, esinaine. enne kui ma selgitan teile, et mida me ettepanekus saaksime muuta, siis tahaksin ma kasutada seda võimalust kasutada ja selgitada, et miks komisjon selle ettepaneku tegi. mul ei ole seda võimalust eriti palju olnud, ma räägin inglise keeles edasi uh,. komisjoni seisukoht ja komisjoni ettepanek ei ole ei asotsiaalne ega ideoloogiline, tegu on lihtsalt praktilise ettepanekuga. me otsime väga tõhusat ja lihtsalt et, rakendatavat võimalust Euroopa seaduste tegemiseks. sõidukijuhtide tööaega käsitlev direktiiv on lihtsalt üks eriosa üldisest tööaja direktiivist ning üldine tööaja direktiiv ei puuduta FIE-sid ning siiamaani ei ole see toonud kaasa mitte mingisuguseid probleeme, mitte mingisuguseid arutelusid, vähemalt mitte niisuguseid, nagu parlamendis toimusid komisjoni viimase parandatud muudatud ette, muudatusettepaneku kohta. nagu te teate, töötajad, kes liiguvad, need on teataval määral teistsuguses olukorras olevad töötajad Äh, ja seetõttu nad esialgselt jäeti välga, ja välja ajutiselt selle direktiivi rakendusalast kuni kahe tuhande üheksanda aastani, mis ajaks komisjon pidi tegema ettepaneku, kas siis jätta nad täiesti välja või leida mingisugused võimalused, kuidas neid kaasata. komisjon tegi ettepaneku jätta nad välja ning see oli igati kooskõlas sellega, mida kahe tuhande teise, mis ülesandega, mis neile kahe tuhande teisel aastal pakuti. me tahtsime, pakkusime, et nad tuleks välja jätta eelkõige kahel põhjusel. esiteks see, selleks, et seadusandlust oleks lihtsam ellu rakendada, et see oleks tegelikult rakendatav seadus ning teiseks ei näinud me, et nende kontrollimine maantee ohutusele midagi täiendavat kaasa tooks. ja ma käsitlen eelkõige põhjalikumalt seda teist punkti. nii nagu proua Bauer ka ütles, alates kahe tuhande teisest aastast kehtivad meil sõiduaja ja puhkeaja kohta sõidukijuhtidele väga ranged reeglid Need kehtivad kõikidele, need kehtivad äh, nii FIE-dele kui kõikidele teistele veokijuhtidele. ja neid on ka väga lihtne jälgida, sellepärast et kõikidel veokitel peab olema digitaalne tahomeeter ehk siis niisugune äh, seade, mis siiamaani on olnud ka täiesti lollikindel ning mis registreerib igasuguse, registreerib kõik sõiduajad ning seetõttu on ka väga lihtne kontrollida sõidukijuhtide sõidu- ja tööaja ja puhkeaja vahelist äh, suhet. sõidukijuhtide tööaeg, olgu nad siis äh, FIE-d või ettevõtete all töötavad, äh, sõiduaeg moodut-, moodustab nende kogu tööajast kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti ning kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv käsitles üsna põhjalikult ka kõikide sõidukijuhtide, veokijuhtide, sealhulgas FIE-dest veokijuhtide tööaega ja selle reguleerimist. nüüd väide, mis puudutab ohut-, sõiduohutust või liiklusohutust. meie poolt teostatud uuringud, mis me tegime, viisime läbi enne, kui me oma ettepanekuga välja tulime, ei toeta ega väida, et et kui me FIE-d kaasame siia, siis muutub maanteeliiklus oluliselt ohutumaks. nii et meil on olemas statistilised andmed, mis on läbi viinud sõltumatu ekspert ning see ütleb, et ainult kuus protsenti maanteeõnnetustest on tekitatud nende poolt ning sellest kuuest protsendist ainult kuus protsenti õnnetustest on põhjustatud väsimuse poolt ning see kokkuvõttes on umbes neli, null koma neli protsenti kõikidest maanteedel toimuvatest õnnetustest on siis põhjustatud ainult väsimusest. ning eh, seega, kui me hõivaksime, kaasaksime selle kontrollimise ja äh, alla ka FIE-d, siis tegelikult see ei muudaks liitu, liiklusohutust mitte kõige vähemalgi määral. Äh, krooniline väsimus on palju ohtlikum, kroonilist väsimust tekitavad mitmesugused mitmesugused erinevad faktorid, näiteks nagu suitsetamine, ravimite tarvitamine, maja magamise probleemid, magamisraskused ja lihtsalt elustiil, sobimatu või vale elustiil ning niisugune <laughs> elustiil võib olla eh, nii sõltumatutel ettevõtjatel, FIE-del või siis eh, ettevõttes töötavatel veokijuhtidel ning kõige selle tõttu meil ei ole mitte mingisuguseid tõendeid, et me peaksime kindlasti kaasama FIE-d sellesse direktiivi ning nüüd öö, eh, rakendatavus. Äh, kui me kaasaksime FIE-d, siis oleks see väga-väga keeruline. on peaaegu võimatu, et mitte öelda päris võimatu, kontrollida FIE-de tööaega. me ei saa panna nende koju või nende Äh, büroosse digitaalse tahograafi, mis peaks siis kontrollima nende tööaega, mis, mis on puhkeaeg, mis tööaeg, sest et me peame võtma ikkagi vastu niisuguse seaduse, mis on tegelikult ka jõustatav. ning seetõttu me ütlemegi, et me peame jõustama eelkõige selle, mis on juba olemas tööaja ja puhkeaja, sõiduaja ja puhkeaja vahelise vahe ning see kehtib ühe, ühtemoodi kõikidele sõidukijuhtidele ning samuti me teame, et meil on tarvis lihtsustada olemasolevaid reegleid, et vähendada ettevõtete halduskoormust me praeguses tekstis jätame liikmesriikidele ka võimaluse rakendada siseriiklikku seadusandlust FIE-de kohta, seda, FIE-de jaoks meie seda oma tekstist välja ei jäta. ning kui me nüüd tuleme tagasi võimaluse juurde seda küsimust uuesti arutada, jah, mul on väga hea meel eelkõige selle üle, et proua Bauer ütles, juhul kui ma õigesti aru sain, mul on hea meel, et ta on nõus seda uuesti uuesti arutama. täna toimub ka Euroopa Transporditöötajate Assotsiatsiooni koosolek, nad arutavad ka seda küsimust ning meil oleks väga hea meel kuulda, mida nemad selle kohta arvavad, ma usun ka, et see komisjon siin soovib teada, mida on Euroopa Transporditöötajate Föderatsioonil selle kohta öelda ning kõige selle alusel me äh, saame paika panna, mis on nende seisukoht, mis on meie jaoks kõige olulisem. komisjon on loomulikult valmis tegema konstruktiivset koostööd nõukoguga, parlamendiga, sotsiaalset, sotsiaalpartneritega, leidmaks kõige sobivamat lahendust. meie jaoks on oluline kõigepealt tagada niisuguse seadusandluse vastuvõtmine, mida saab ka tegelikult jõustada ning teiseks seadusandlus peab olema tõsiselt põhjendatud. kui me võtame mingisuguse seadusandluse vastu, siis see peab tõesti ka liiklusohutust parandama, mitte et me võtame vastu seadusandluse väites, et see parandab liiklusohutust, kui sa teda tegelikult ei tee, küll aga toob kaasa täiendavaid koorm, täiendava koorma ettevõtetele, aitäh! Äh, härra direktor, ma arvan, et, et te ei vastanud äh, ühele küsimusele, te ei öelnud meile, et mis õigustaks selle äh, teema taasavamist et millised on need põhjused, et äh, miks äh, seda, selle juurde tagasi tulla, te rääkisite siin statistikat äh,, rääk-, statistikast, mistõttu me peaksime arvama, et äh, sõidukijuhid on äh, üliinimesed, aga te ei tee vahet siin nüüd äh, tu-, turvalisuse vahel mm,, mis äh, lähtub palgalistest äh, sõidukijuhtidest ja FIE-na töötavatest äh, mm, sõidukijuhtidest. kas FIE-na töötavad sõidukijuhid on veelgi suuremad üliinimesed? ma annaks teile veel kord sõna, et te räägiksite meile konkreetselt sel-, nendest küsimustest. parlamendi seisukoht oli, et see, et meie hääletustulemus tuleb seekord ilmselt jälle samasugune. et võib-olla osapoolte et millised on need konkreetsed äh, põhjused? Te võite statistika alusel äh, öelda meile mida, mida iganes, nii et see tegelikult ei ole vastus, et kas te palun ütleksite, et äh, mille alusel võiks komisjon võtta arvesse parlamendi seisukohta, mis ei ole nõus sellega, et FIE-na töötavad sõidukijuhid ei kuuluks direktiivi reguleerimisalasse? Ehm, proua, äh, sõidukijuhid ei ole üleinimesed, nad on täpselt samasugused inimesed nagu kõik teised, aga nad on äh, töötajad, äh, kellele kohaldatakse ehm, teatavat seadusandlust. palun vabandust, aga see ei ole vastus, et palun vastake konkreetselt küsimusele, et millised on need elemendid, mis võimaldavad teil selle teema juurde tagasi tulla ja mille alusel? proua, komisjon on teinud oma ettepaneku parlament peab äh, kas siis kinnitama oma eelmise ametiaja hääletust või siis ähm, võtma vastu teistsuguse otsuse tööturu osapooled kindlasti osalevad arutelus, nagu ma õigesti aru sain, siis proua Bauer on nõus pidama ka laialdasemalt arutelu. ma saan kinnitada, et me oleme nõus teda kuulama ja me oleme nõus kuuldama ka seda, mida tööturu osapooled homme ütlevad. ma kordan veel kord, komisjoni äh, seisukoht on, et äh, me oleme avatud meelega nende äh, ettepanekute osas, mis võivad tulla ja mida ma teile praegu veel anda ei saa. me kaalume võimalust äh, seda seadusandlust muuta, mis äh, ei pane dubleeri öö, olemasolevat seal, kus seda vaja ei ole ja kus seda ei ole võimalik rakendada aitäh, kõigepealt äh, saab, annaks sõna härra Rožeele. kõigepealt võib-olla annaks sõna variraportööridele. härra Tserkas asendab härra Stefan Jungsi või et võib-olla peaks tema kõigepealt esimesena sõna saama. ALDE fraktsioonilt mul kõigepealt ei ole, mul praegu ei ole veel äh, variraportööri nime ah,, proua Harkin, nii et teie saate teisena sõna. härra Tserkas, palun. Muchas gracias, señora presidenta voy a hablar en, <clears throat> en suur tänu, proua esinejana, mina räägin siin Steven Hughesi nimel, kes oli alguses meie fraktsiooni variraportöör selles küsimuses. nagu te ise õigusega ütlesite, komisjon ja volinik Spidla näitasid üles kompromissivalmidust ja olid valmis erinevaid võimalusi kaaluma. ja siin me ei räägi enam ka volinik Spidlast, vaid, vaid üleüldiselt komisjonist. ja ma ei tea, kas me kuulsime praegu siin transpordi või tööhõive avamust? ma tahtsingi teile öelda, ütleb esinejana, et tegemist oli Dojaniga, mitte Spidlaga. igal juhul me tegeleme selliste tehniliste küsimustega iga päev ja praegu paistab mulle, et äh, me püüame võita aed, aega, et äh, tegeleda küsimustega, mis ei ole olemas, aeg aga on äh, üsna väärtuslik vara. tähtsates küsimustes kaasamise nende töötajate, äh, nende juhtide kaasamise küsimuses ei ole ju tegelikult enam manööverdamisrühm. ja tegelikult äh, mind äh, üllatab see ja mind väsitab see, tüütab see, et komisjon leiab, et väsimuse küsimus ei ole seotud teeohutuse küsimusega. kahe tuhande teisel aastal jõudsime üksmeelele täpselt vastase osas ja kahe tuhande teise aasta direktiivis äh, ütles äh, nõu-, äh, komisjon sedasama ja nõukogu, minu enda koduriik ja, ja Soome välja arvatud, aga kõik teised komisjon ja parlament otsustasid kaasata ka FIE-d just nimelt ohutuse ja töötervishoiu seisukohast lähtuvalt ja äh, nii sõidukijuhid kui kodanikud leidsid, et tegemist oli õige sammuga ja praegusel hetkel mind üllatab see, et komisjoni esindaja ütleb, et väsimusel ei ole mitte midagi puu-, pistmist äh, väsimuse või ohutuse ja, ja tervishoiu, tervisega. me teame, et äh, just nimelt väsimus on paljude õnnetuste taga ja äh, me peame selle kuidagi, selle elemendi siia sisse põimima. samuti olen ma šokeeritud, kuuldes et me ei saa kuidagi vaadata, mida teevad äh, sõltumatud äh, juhid äh, oma kodus ja oma tööl. aga igal juhul see, mis juhte väsitab, on füüsiline pingutus juhtimisel, juhi kabiinis istumisega seoses. ja ongi kõik. ma arvan, et meil ei ole mõtet selle peale rohkem aega raisata ei ole tegelikult mingisugust avatust siin praegu äh, kahepoolseteks läbirääkimiseks, läbirääkimisteks. komisjon on rikkunud kokkulepet, äh, mis meil varem oli parlamendinõukogu ja komisjoni vahel ja me peame arvesse võtma ju sõidukijuhtide ja kodanike ohutust ja, ja, ja tervishoidu. siin aga üritatakse kasutada tavalist alibid, et selline õigusakt tooks liiga palju bürokraatiat, aga põhimõtteliselt on selge, et tuleb kaasata ja ka FIE-d, sellepärast et see muudaks kogu süsteemi isegi lihtsamaks. sellepärast, et need võlts äh, FIE-d nii-öelda ja, ja, ja päris FIE-d ja nende vahelt tegemine, see oleks lõputu bürokraatia. kui me kõigi puhul rakendaksime samu standardeid, siis oleks süsteem palju lihtsam. me ei pea hakkama enam vahet tegema, kas keegi on FIE või on, või on töövõtja ja lihtsalt kõik on sõidukijuhid, selge ja, ja seal puhul rakendame kõik ühesuguseid põhimõtteid, tööaja põhimõtteid ja juht, auto juhtimise aja põhimõtteid ja mis kehtivad äh, kõigi puhul, kes keda kohaldamisala hõlmab. ja reguleerimisala hõlmab ja meil on vaja selgeid konkreetseid kriteeriumeid, sõidukijuhtide väsimus mm, on oluline ja väsimus kui selline ei ole ju mingisugune eristav tegur äh, FIE-de ja töövõtjate tööjuhtide vahel. parlament on juba korduvalt öelnud, et me peame midagi ette võtma selles valdkonnas, me oleme üritanud komisjoni arvamust muuta, aga teie üritate siin lihtsalt aega võita, et mitte teha seda, mida teil tuleb teha, me peame minema kohtusse, kui te ei kavatse teha Äh, oma tööd. Marianne Harkin. nüüd saavad sõna teised variraportöörid ja kõigepealt proua Marianne Harkin. suur tänu, proua esinaine. Äh, see arutelu on huvitav ja siin öeldakse, et me raiskame aega ja tegelikult ma ei ole sugugi mitte kindel selles, et äh, kui me siin vaatame õigusakte meie ees, siis ma ei ole sugugi kindel, et me ei sunni peale mõttetuid sätteid, äh, aga ma ei suuda ka pakkuda mingisuguseid konkreetseid äh, lahendusi ja ma ei ole sugugi mitte kindel, kas meil on mingisugune üks õige lahendus. aga minu kommentaarid ja minu fraktsiooni seisukohad, äh, mis põhinevad aprillist ja mis ei olnud üldse üksmeelselt esitatud, on järgmised. paistab, et me lähtume praegu siin ajakavast, mis on just nimelt sest et meil on juba olemas viissada kuuskümmend üks, kaks tuhat kaks, äh, mis äh, juba reguleerib äh, tööaega ja, ja seda rakendatakse hästi ja me teame ka seda et, et kaheksakümmend protsenti kogu tööajast on ka FIE-de jaoks lihtsalt sõiduaeg ja ma arvan, et isegi see direktiiv reguleerib ähm, tööaega kõigi jaoks, ehkki muidugi mitte lõplikult, nii et ma arvan, et kõige olulisem on võib-olla see aja küsimus ja sellele ehk õnnestub ka lahenduse leida. mis tööohutust puutub, teeohutust puudutab, siis komisjon on siin maininud uuringut, mida läbi viidi ja sellega seoses tahaksin ma küsida, et äh, et fakti kohta selle kohta, kui, et, et, et, et veokid põhjutasid ainult kuus protsenti õnnet-, õnnetustest, aga me ei tea seejuures äh, sellise uurimuse puhul, kui suur osakaal üldsegi oli äh, veokitel kõigis uurimuses osalenud õnnetuste autodes ja äh, kui me siin räägime teistest juhtidest, siis Soomes on äh, kolm neljandikku äh, õnnetustest just äh, ühel või teisel moel seotud veokitega ja üks neljandik on äh, põhjustatud inimeste poolt, kes juhtisid veokit, raskeveokeid. nii et statistika räägib veokijuhtide ja ohutuse seose poolt. siin ütles komisjoni esindaja, et et äh, väsimus ei ole seotud üldsegi tööohutusega äh, ja ma arvan, et tegelikult nii see ei ole ja kui see on nii, siis, äh, siis viissada kuuskümmend üks kaks tuhat kuus ei toimi, meil on vaja täiendavaid sätteid, aga ma tahaksin teada, et mida see konkreetne õigusakt siin olukorrale juurde lisaks, kuidas see olukorda parandaks. siis me oleme siin tegelenud ka FIE-de äh, töö monitooringuga, see maksab äh, palju, seda on võimalik äh, ellu rakendada. loomulikult me teeme ennast lolliks äh, mitmelgi moel sellega, selle käigus. ma arvan, et väga paljud FIE-d leiaksid, et tegemist on Euroopa Parlamendi poolse järjekordse bürokraatia koormaga ja kui minul oleksid konkreetsed tõendid selle kohta, et meil on vaja seda ja mul ei ole neid tõendeid, siis ma kindlasti oleksin valmis Äh, seda toetama, aga ma arvan, et kuna me oleme praegusel hetkel sellises olukorras, kus me ei tea, kuidas me peaksime edasi minema ja meil oleks vaja mingisugust suunda, kuhu poole liikuda, ja aga üleüldiselt olen ma nõus raportööriga selles osas, et meil oleks vaja uut dokumenti, uut raportit. aitäh, ma nüüd sõna roheliste Äh, variraportöörile proua Evel-, Evelyn Turunen. I will speak in my native, native language, danish. ja ma tean, et see on äh, jah, minu nimi on soome nimi, aga ma räägin nüüd oma emakeeles äh, taani keeles, ma ei hakka siin põhimõttelise arutellu sekkuma, sellepärast et ma arvan, et me oleme teeohutuse osas väga eriarvamustel ja iseäranis selles osas, Äh, ma leian, et täna on äh, kõige olulisem komisjoni äh, lähenemine, komisjoni stiil, komisjon on ignoreerinud meie mai hääletust Euroopa Parlamendis ja seetõttu on komisjoni ülesandeks kuulata, milliseid signaale ja sõnumeid meie neile saadame, me oleme saatnud konkreetseid sõnumeid, me oleme hääletanud maha nende dokumendi, väga huvitav, et keegi ei ole seda arvesse võtnud ja mind üllatab see, et äh, meil on praegu sotsiaalpartneritega pealoog, äh, dialoog, mina aga ei tea, et oleks mingisugust ametlikku dialoog ja seetõttu ma tahaksin veel kord rõhutada, direktiiv on väga hea, see peab jääma niiviisi ja FIE-sid ei tohi selle äh, kohaldamise alast välja jätta. Merci beaucoup, nous en venons euh, aux orateurs euh, inscrits aitäh, nüüd saavad sõna järgmised sõnasoovijad, keda on üksteist, nii et ma, kaksteist nii et ma palun, et äh, te teeksite lühidalt, äh, härra Roger Helmer. Well, thank you very much, madam chairman. suur tänu, proua esinaine. ma olen pisut äh, ebatavalises ja pisut piinlikkust tekitavas olukorras, sellepärast et mina isegi paistan olevat nõus leiboristlik, leiboristide arvamusega, tavaliselt ma seda ei tee ja paistab, et ma olen ka nõus komisjoniga, mida ma tavaliselt ei tee, peab tunnistama ja varem viitasin ma sellele, kuidas meil on siin liigsed Euroopa Liidu bürokraatlikud sätted ja siin on meil suurepärane näide sellest, nagu proua Harkin ütles, teeme me ettepaneku praegusel hetkel veel lisa bürokraatlikeks äh, säteteks lisaks nendele, mis meil juba olemas on ja seda olukorras, kus need on täiesti ebavajalikud ja otse vastupidiselt meie äh, soovitule. väga raske oleks Briti tingimustes tööaja tingi-, tööaja põhimõtteid rakendada FIE-dele ja teiseks võib öelda, öelda, et on mitmesuguseid erinevaid sätteid, mis juba reguleerivad seda valdkonda, mistõttu on see täielikult ebavajalik. ma tahaksin öelda, et see tähendab seda, nagu me äh, põhimõtteliselt äh, kuidas meeldiks äh, teile see, kui keegi, kellel oleks käe käes stopper, hakkaks mõõtma FIE-de tööaega või ministeeriumi töötajate tööaega, niiviisi stopper käes Äh, ma tean, et mina isiklikult äh, töötan, mina isiklikult sõidan äh, nii, et ma ei, ma ei tee seda tööaja direktiiviga kooskõlas ja, ja me kõik seda tõenäoliselt teeme aeg-ajalt. ja meie tahaks igal juhul seda tööaja direktiivi rohkem laiendada ja võib-olla proua esimees, võiksime me vähem rääkida sellest äh, ohutusest, me teame küll, et see ohutus on väga oluline äh, ja töö, aga tööaeg on väga väike osa, sellel on väga väike osa ohutuse tagamisel, ainult äh, ja kui me, hiljutine uurimus näitas et, et viiskümmend protsenti veokitest kannatavad ohutusega seotud probleemide all, aga Need on kõik teistsugused probleemid, mehaanilised probleemid, kui me rais-, ja nüüd selle tõttu ei ole mõtet raisata aega tööaja peale, me ei pea leidma lahendusi kuskilt mujalt, sellepärast et meie lihtsaks lahenduseks on komisjoni ettepanek vastu võtta. aitäh komisjoni esine, esimehe Ähm, pädevused ei ole kindlasti sellised, et see võimaldaks mul selliseid kontrollifunktsioone täita. Äh, proua Regner ja siis Toma, äh, härra Toomas Ander. KW-Fahrer, der durch Euroopa braust. Ähm, veoautojuht, kas veoautojuht on äh, FIE või ei ole FIE või on lihtsalt palgatöötaja, seda on väga raske äh, kontrollida. kui tegemist on näiteks Austria äh, veoautojuhiga, keda kontrollitakse Bulgaarias ja seetõttu on muidugi vajalik äh, FIE-sid äh, ja mm, näiliselt FIE-sid ja palgalisi veoautojuhte võrdselt kohelda, aga ma tahaksin tulla tagasi selle turvalisuse aspekti juurde. me teame ja see on loomulikult nüüd siseriiklik väide, aga ikkagi sajast surnust liiklusõnnetuse ohvrist äh, üsna mitu on saanud äh, surma seetõttu äh, sa-, sa-, sada inimest on Austrias liiklusõnnetuste puhul saanud aastas surma seetõttu, et et autojuhid on jäänud magama ja seda, see arv on liiga su-, suur ning äh, bürokraatia ja bürokraatia vähendamise argumenti tuleks äh, samuti mainida selle arutelu kontekstis, sest äh, kui siin me ei pea tegema vahet äh, FIE-de vahel ja palgaliste vahel, siis on see loomulikult haldusasutuste jaoks ju lihtsam. nii et seetõttu oleksin ma selle poolt, et me mm, astuks välja selle poolt, et ähm, kõiki koheldaks võrdselt. aitäh. Monsieur Toomas Händel. Toomas Händel ja Liisa Sakonsaari. härra Händel, palun. aitäh, proua esinaine. kui ma tohin teid korrigeerida, siis mu nimi on Toomas Händel ja prantsuse keele kõnelejatel on see raske. mina olen Saksa Ametiühingu esindaja ja ma tahaksin äh, tunnustust avaldada ja tänada, tänada parlamendi ja selle komisjoni töö eest eelmise ametiaja jooksul, kes ei muutnud tööaja direktiivi selliseks, nagu komisjon soovis, vaid jättis ta selliseks, nagu ta algselt oli. mina olen äh, töötajate esindaja olnud äh, juba pikka aega ja see, mida komisjon on öelnud, ei ole õige ja ametiühingud on olemasolevate sea-, eeskirjade muutmise vastu. ja veel üks märkus, ma olin aastaid tagasi tööasjade kohtunik ühes kõrges Saksamaa kohtus ja ma tean, et kui suur töö on selle kontrollimine, kas inimene on FIE või on näiliselt FIE ja ma näen siin et äh, komisjoni ettepanek äh, viiks selleni, et äh, loodaks selline õigus, mida ei oleks võimalik õigustada ja liikmesriikidele jäetakse kohustus kontrollida asju, mida tegelikult ei ole võimalik eriti hästi kontrollida. nii et meie meelest tuleks, minu meelest tuleks luua selliseid eeskirju, mida on võimalik ellu rakendada, erinevalt komisjoni argumendist ja ma tahaksin äh, tulla tagasi ka komisjoni esindaja kolmanda märkuse juurde, et ettevõtjatele ei tohiks äh, liiga suurt koormust panna. mina keeraks selle väite ümber. minu jaoks äh, on küsimus selles, et kas me ei pane liiga suurt koormust töövõtjatele, sellepärast et liiga pikad ähm, tööajad on meil on ju tööõigus olemas juba sada aastat ja e, selliste asjadega me ei saa nõus olla. ja me teame, et tööajad on praegugi nii pikad, et kohati kasutatakse vastupidamiseks ka uiva, uimasteid. nii et me ei taha siin mingi sellise mingeid selliseid võimalusi, mis võimaldaksid tööaegu veelgi pikendada, see äh, halvendaks töötajate tervist ja lõppkokkuvõttes ei oleks see hea ka konkurentsile, sest äh, kui äh, FIE-sid ei kaasata selle direktiivi reguleerimisalasse, siis tekitab see konkurentsimoonutusi palgaliste veoautojuhtide jaoks ja seetõttu vähendatakse palgatöötajate arvu ja järjest rohkem on FIE-sid ja FIE-d, ähm, FIE-de töötingimused on järjest halvemad. nii et ma palun, et komisjon jääks oma seisukoha juurde ja lükkaks komisjoni seisukoha tagasi. aitäh, meil on veel kaksteist sõnasoovijat, ma lõpetan, sulgen sõnasoovijate nimekirja ning äh, ma piiran äh, kõneaega kahe minutini ja ma vabandan proua Jaagonsaari ees, keda see äh, esimesena puudutab. proua Jaagonsaari, palun. tässä asiassa on eri... aitäh. selles küsimuses on mitmeid mit-, valesti mõistmisi ja seetõttu on võib-olla hea, et me nüüd loobume hääletusest ja võtame endale pisut lisaaega minu eelkõneleja ütles, et äh, siin võib olla tegemist konkurentsi moonutamisega. ma tahaksin küsida otse ja ausalt. mina usun, et me kõik oleme rääkinud äh, oma valimisplatvormidega seoses väikeettevõtetest. kas äh, oleks siis vale, kui <laughs> vähemalt korragi konkurentsivõimet moonutatakse nii, et sellest saavad kasu väikesed ettevõtjad? arvesse tuleb võtta loomulikult tööstuse esindajate, väikeste ettevõtete arvamu-, arvamusi ja ma võin Soome kogemuste põhjal öelda, et meil Soomes on seitsekümmend protsenti veoettevõtetest kas ühe või kahe äh, sõidukiga ettevõtjad ja kui nendele väikestele ettevõtetele tuleb veel täiendavat administratiivset koormut, koormust juurde, neil on juba piisavalt palju bürokraatlikke kohustusi, siis äh, äh on see küll üks suur valestimõistmisi. tööaja äh, pikenemine, see küll selle direktiivi kaudu toimuma ei saa. ja kui need, nende väikestel ettevõtetel, ühe-kahe sõidukiga, sõidukiga ettevõtetel on veel täiendavad halduskoorm-, koormused, siis äh, neil on, nende hinnad tõusevad ja, ja need ja arvesse tuleb võtta erinevaid olusid, nagu näiteks harva asustus ja nii edasi. ma tahaksin raportöörile esitada küsimuse, et kas tegelikult on võimalik praeguses olukorras üldse leida kompromissi, kompromissi, mis suudaks, oleks võimalikult paljudele meeltmööda ja kas raportöör on mõelnud, millised võiksid olla võimalikud kompromissid ja millised need sellisel juhul olla võiksid? ühise lähenemise leidmine on väga Äh, oluline, ma mõistan teiste lähenemisi, aga see, et äh, uus parlament ei saa muuta endist äh, lähenemist, kui, mille meil on eelmine paika pannud, see minu arust ei ole püsiv lahendus. kõiki asju peaks saama uuesti üle vaadata, ka isegi ja minu meelest on ühesõnaga, minu küsimus seisneb selles, et kas on võimalik saavutada uut kompromissi praeguses olukorras või võib-olla oleks ehk parem äh, lisaaega endale võtta? Äh, aitäh, proua Elizabeth Linn uh,. Yes, thank you uh,. jah, suur tänu neile, kes ei ole veel kuulnud, ma ütlen, et mina olin alati tööaja direktiivile vastu, sellepärast et inimestel peab olema võimalus ise otsustada, kui palju nad soovivad töötada. samal ajal aga, kui kellegi käes on teiste inimeste elu, siis on asi loomulikult hoopis teistsugune, mis puudutab erinevaid sõidukijuhte, veokijuhte, busside juhte, nende tööaega tuleb loomulikult reguleerida ning minu arust ei ole mingit vahet, kas inimene on FIE või töötab mõnes ettevõttes, kui ta tekitab liiklusõnnetuse, siis võib inimesi surma saada või kannatada saada, nii et minu arvates peab olema igal juhul mingisugune, mingisugused reeglid peavad olema, mis seda reguleerivad. nii et nimetati ka seda, et et näiteks parlamendisaadikud sõidavad ka pärast tööpäeva lõppu, no mina näiteks ei sõida, kui Strasbourgis sessioon lõpeb, ma ei sõida kahte ja pool tundi äh, lennujaama, nii et me peame pidama eelkõige silmas liiklejate ohutust, maanteede ohutust, kui tekib nii-öelda vale või võlts FIE-sid, siis muutub olukord üsna, üsna keeruliseks. minu arvates me peaksime seda tööaja direktiivi rakendama igal juhul kõikide veokijuhtide osas. vastasel korral te nagu ütleksite, et, et, et autojuhid või veokijuhid, kes töötavad kuskil ettevõttes, nemad tekitavad õnnetusi, FIE-d aga mitte. FIE-d aga mitte, ühesõnaga see puudutab kas kõiki autojuhte või mitte ühtegi, sellepärast et nende kätes on teiste inimeste elud ja kuna, kuna aga autoveod toimuvad tihtipeale piiriüleselt, siis tuleb seda ka reguleerida riigi, liikmesriigi üleselt. palun vabandust, mul on probleeme teie nimedega, ma õpin need pärast ära. Sì, grazie. Eh, cari colleghi e cari colleghi, sarò brevissima. Io a proposito di dialogo eh, ritengo solo che sia opportuno continuare appunto a dialogare con le... ma arvan, et oleks hea tööstus, eh, tööturu osapooltega ja kõigi muude huvitatutega seda teemat käsitleda selleks, et jõuda kompromissini ma arvan, et äh, alati on hea jätta uks dialoogi jaoks jaht-, lahti. sest äh, tülitsemine ei vii tõesti millegi konstruktiivseni. ja seetõttu ma ütleks, et äh, raportöör peaks võib-olla välja töötama uue teksti ja et me peaksime andma talle selle jaoks aega. aitäh, Mathieu Grosch ja siis Hilda Figureido. aitäh, proua mm, esinejana, ma töötasin transpordikomisjonis, kui tegeleti selle direktiiviga ja kui me vaatame ähm, tööaegadest, äh, siin räägitakse äh, äh, sellest, et ähm, tööaeg on üheksa tundi päevas ja viiskümmend kuus tundi äh, nädalas, siis äh, see on väga pikk aeg ja parlamendi äh, komisjonis räägiti liiklusohutusest, me teame, et praegu suudetakse kontrollida umbes kahte protsenti tööaegadest ja praegu me teame, et praktiliselt võimatu on tööaega kontrollida siis äh, see äh, Need eeskirjad ei lähe kindlasti äh, liiklusohutuse suurendamise suunas. meil on olnud kontakte ka ametiühingutega, nad ütlevad, et äh, seda ei ole võimalik kontrollida, nad otsivad ka lahendusi. nii et meil on vaja siin veel järele mõelda, me peame mõtlema sellele, et äh, siin räägitakse veoautojuhtidest, kellel on äh, kolm koma, kelle auto kaalub vähemalt kolm koma viis tonni. kui minu auto kaalub kolm koma neli tonni, siis ma ei pea neist reeglitest kinni pidama. kui me tahame midagi teha liiklusohutuse eest heaks, siis tuleb äh, Äh, see, siia kaasata kõik äh, veoautojuhid, ka need veoautojuhid, kes äh, juhivad väiksemaid autosid. kui me tahame rääkida turvalisusest, siis tuleb siin küll keskenduda teistele teemadele, mis on paremini kontrollitav. proua Figueiredo ja siis härra Tšerno suur tänu, äh, proua esinaine. kahe tuhande teisel aastal, kui me käsitlesime, siis me käsitlesime seda direktiivi, siis arutelu oli tegelikult täpselt samasugune ning komisjon tuli välja enam-vähem samasuguste argumentidega nagu praegu. ning no ütlesin ka siis, et me peame reguleerima ühtemoodi kõiki töötajaid, et ei tekiks nii nimetatud valefiiesid. Sest vastasel korral muutuvad probleemid veel tõsisemaks mõnede inimeste töötingimused muutuvad raskemaks, mõnede inimeste kontre-, kontrollimine, ütlete, on raske, aga juhul, kui te ei kontrolli, siis tekivad terviseprobleemid. ma eeldan, et komisjon peaks seda siiski mõistma, sest siis ütles komisjon, et et vajalike kohandamiste tegemiseks on meil vaja üleminekuperioodi ning see üleminekuperiood pidi kestma kahe tuhande üheksanda ajani, aastani ning kahe tuhande üheksas aasta pidi olema see aasta, millest alates hakkab direktiiv kehtima kõikidele sõidukijuhtidele, sealhulgas ka FIE-dele. paljud teist olid samuti kohal, täpselt nii öeldi et see direktiiv peaks kehtima kõikidele. kahe tuhande üheksandal aastal peaks see direktiiv hakkama, hakkama kehtima kõikide sõidukijuhtide kohta. nüüd aga tuleb komisjon välja uue ettepanekuga, et mitte rakendada eelmist direktiivi nii, nagu nad lubasid. esiteks nad, nad lähevad nagu tagasi status quo juurde, täpselt sinnasamma, kust kohast me eelmine kord alustasime ja mi-, ja samal põhjusel, miks me alustasime. põhimõtteliselt me ei ole mitte ka, sammugi kaugemale jõudnud nendest aruteludest, mis meil toimusid mais, mitte mingisugust avatust, mitte mingit vastutulelikkust, vastutulemist ühele või teisele poolele. me väldime lihtsalt selle direktiivi rakendamist niisugusel kujul, et see hõlmaks kõiki sõidukijuhte, olgu nad siis mõne ettevõtte töötajad või sõltumatud. niisiis, mina arvan et meil ei ole mitte mingisugust muud võimalust, kui me jääme samale seisukohale, milline oli parlamendi seisukoht mais nimelt täpselt seesama, mis oli meie seisukoht kahe tuhande teisel aastal. aitäh, vystoupit v rámci vystoupení stínových zpravodajů a jistě se to eh, podaří napravit. Komise navrhuje... Ma pean ütlema, et meie fraktsioon jäeti eelkõige, jäeti, te jätsite välja meie fraktsiooni, kui nimetasite vari, variraportööre, loodetavasti niisugust viga te enam ei tee. kahe tuhande teise aasta direktiivi kaks tuhat kaks murd viisteist, see peaks saama nüüd parandatud. täpselt nii see peakski olema, sest et tööohutus ja turvalisus on väga oluline punkt, aga sõltumatute FIE-de puhul seda punkti ei saa rakendada, sellepärast et, et FIE-de tööohutuse ja turvalisuse eest ei saa keegi teine peale nende hoolt kanda. nüüd teine küsimus on liiklusohutus ja maanteede turvalisus sellega tegelevad liikmesriigid, näiteks äh, direktiivid kahe tuhande kuuendast aastast, kaks tuhat kuus murd viisteist ja direktiiv kahe tuhande viiendast aastast. meie kohustus on siin vä-, vähendada ettevõtetel lasuvat halduskoormust, tundub, et äh, vabandust, tundub, et saksa tõlge ei tulnud läbi, ütleb on tegu, meil on väike tehniline probleem nüüd on kõik korras. hästi, jah, nüüd on kõik korras, me saame jätkata. üks sõna, härra Tšebernov. ma olen selle poolt, mida no,, mida ütles proua Bauer, et peaks tulema, me peame koostama uue raporti. aitäh, nüüd on sõna proua Sari Sajal. on aivan äärimmäisen tärkeä ja suur tänu, esimees, ma arvan, et on oluline kompromissi äh, leidmist jätkata või otsimist jätkata, me peame tööaega aega äh, jälgimise kindlustama ka nendes valdkondades, kus seda praegusel hetkel ei ole ja selline pikaajaline perspektiiv kindlasti äh, parandaks ka konkurentsivõimet. aga samas on selge, et FIE-sid ei saa selle direktiivi kohaldamise alasse kaasata ohutuse, teeohutuse seisukohast äh, miinimumtööaja ja miinimumsõiduaja põhimõtted on vajalikud ja võib-olla siin on olnud sõnavõttu, et praegusel hetkel ei oleks, ei ole nagu mingisugust tööaja või sõiduaja reguleerimist vaja. üha vähem suudame reguleerida seda, loomulikult, mida teeb juht oma vabal ajal, vaadat-, vaatada telekat või peab ta pidu Äh, aga, ja üha vähem saame me muu tööaega, muud tööaega kontrollida kui sõiduaed, aga, aga igal juhul kõigi puhul, kes istuvad rooli taha, äh, on oluline, et nad rakendavad omaenda vastutust selles osas ka, kas tegemist on tööajaga, vaba ajaga või puhta sõiduajaga. lõpetuseks tahaksin ma öelda, äh, et Soome statistikat on siin valesti tsiteeritud. Soomes on olnud nelja aasta jooksul viissada kuuskümmend äh, surmaga lõppenud äh, õnnetuse ja äh, veo, veokite osakaal oli, oli suhteliselt väike ja neist veel väiksem oli äh, väsimusest põhjustatud õnnetusi. enamasti oli põhjuseks halvad ilmaolud, libe tee või muu selline. Pascal Gruni. aitäh, Jean Lambert, palun. aitäh, ma tahaksin uuesti tagasi tulla nende menetluslike küsimuste juurde. esiteks on mul küsimus selles osas, kas uued arutelud, mis nüüd toimuvad, kas need on sisulised arutelud või on need pigem arutelud, mida siis nüüd edasi teha, kui parlament esimesel lugemisel ettepaneku tagasi lükkas, sest et ma väga kahtlen, kas me praeguse ettepaneku osas kompromissi suudame leida, vähemalt mitte arve, võttes arvesse komisjoni täna õhtu, tänasel pärastlõunal esitatud ettepanekut, me oleme sellele väga suuresti vastu, kui me, kui tullakse välja täiesti sisuliste muudatustega, siis me võib-olla ka saame käivitada tegelikud sisulised arutelud ning selle tulemusena võib-olla saaks ka komisjon tulla lagedale uue ettepanekuga, mida me võib-olla ei pea tagasi lükkama. minu arvates tänaõhtune, tänaõhtune ettepanek komisjoni poolt ei ole küll põhjendatud, nii et minu arvates oleks võib-olla tarvis leida uus ettepanek, komisjon esitab uus ettepanek ja siis me vaatame, kas me saame kompromissi leida või ei. aitäh, proua Pascal Gruni ja siis härra Tussas. aitäh, proua esineja. mina olen väga äh, harva äh, piirangute poolt, äh, mis puudutavad tööaega, kui, kui tegemist on siin autoliiklusega, siis ma loomulikult olen teisel arvamusel ja ma ei saa aru, miks FIE-d selle direktiivi reguleerimisalast välja on jäetud. kui rääkida liiklusohutusest ja ma nüüd ei hakka seda arutelu uuesti avama, sest kõik on juba rääkinud sellest, ma tahan lihtsalt öelda, et Prantsusmaal ehkki on palju vähem e, õnnetusi, milles osalevad veoautod, Äh, siis rohkem kui kümme aastat äh, on meil nüüd palgaliste veoautojuhtide tööaeg äh, reguleeritud ja see on avaldanud suurt mõju ka õnnetuste arvule. aga mind huvitab siin nüüd ebaaus konkurents ja loomulikult mõned äh, ettevõtjad võiksid äh, sundida oma töötajaid äh, FIE-deks hakkama selleks, et sellest direktiivist, direktiivi reeglitest mööda hiilida. see võib juhtuda kõigis liikmesriikides ja kuna liikmesriikide e, seadusandlus on erinev, siis mulle meeldiks, kui seda aspekti ka arvesse võetaks ma saan aru, et väga raske on kontrollida FIE-de tööaega, aga ma olen ise töötanud transpordisektoris ja me võiksime mõelda vähemalt sellele, et kui FIE tahograafil on üksnes tööaeg, siis me vähemalt, siis me teaksime natukenegi aega, natukenegi, et milline äh, Äh, see olukord on, et ma ei saa aru, et miks seda direktiivi selles osas pole rakendatud juba. aitäh, härra Tussas ja siis härra Ferraki. aitäh. kaheksakümmend tundi tööaega nädalas veoautojuhtide puhul ja mm, meil on väga palju probleeme liiklusohutusega, arvestades kõiki erinevaid veoautojuhtide kategooriaid. ma tahaks tulla tagasi selle juurde, mida ütles komisjon. komisjoni argumentidel ei ole mingit alust ja lisaks sellele eelmine kõneleja tõstatas küsimuse ja ta oli selle poolt, et seda seadusandlust kahe tuhande üheksandast aastast hakatakse rakendama nii FIE-de kui palgatöötajate puhul. ei ole aus, et äh, alustatakse uut menetlust ja uut, äh, et tuleks uus ettepanek. selline ettepanek lihtsalt süvendaks probleeme ja tulemused oleksid väga rasked nii veoautojuhtide kui kõigi nende jaoks, kes kasutavad äh, sõiduteid liiklemiseks. nii et mm, siin on huvitatud osapealeks äh, suured äh, transpordiettevõtted, kes, mm, kes Mm, kohaldavad tingimusi nii, nagu neile sobib, aga me peame siin väike ja keskmise suurusega ettevõtteid toetama, tuleb vaadata, et kuidas neid kaitsta, aga hoopis teises kontekstis, aga siin on tegemist väga olulise küsimusega, mis puudutab ähm, liiklusohutust ja seetõttu me peame võtma meetmeid, edendamaks liiklusohutust ja ma arvan, et äh, homme me peaksime hääletama seda raportit. aitäh! härra Giorgio Cavarati. Prima brevissima questione di metodo. Non capisco per quale ragione dovremmo discutere. teen väga, teen väga lühidalt. ma ei saa aru, miks me seda üldse jälle arutame, mitte midagi muud ei ole muutunud kahe tuhande teisest aastast. kõik argumendid on ikka samad, kui keegi tuleks siis välja mingite täiesti uute seisukohtadega, on üldiselt teada, et, et väsimus tekitab õnnetusi, see on, see on, ning loomulikult ka on teisi põhjuseid, näiteks äh, veokite, veokite tehniline seisukord, aga väsimus on peaaegu sama suur põhjus. ning kui ma ei ole päris kindel, kas väsimuse astet saab määrata selle järgi, kas veokijuht on, on iseseisev ettevõtja või töötab kuskil. kui inimene on väsinud, siis ta on väsinud ja loomulikult, kui kehtivad erinevad reeglid, siis see mo-, moonutab konkurentsi, see teeb raskeks konkuren-, konkureerimise FIE-de ja ettevõtete vahel ei ole lihtsalt võimalik teha niisugust lubamatut vahet, sest et praegusel hetkel te pigem soodustaksite seda, et inimesed väldiksid töötamist ettevõtetes ja seda me tegelikult ju ei taha. ning teine küsimus on see, et te lubaksite liikmesriikidel pigem nende standardite kasutusele võtmisest loobuda. ma olen siiamaani kuulanud ära kõik argumendid ja põhimõtteliselt küsimus taandub ka sellele, kas liikmesriigid tahavad sellele kontrollimisele raha kulutada või ei. ning siin on tegemist asjaga, mis hõlmab kogu Euroopa Liitu, see peab olema reguleeritud Euroopa Liidu tasandil. kui me lubame mõnele liikmesriigile erandeid, siis me seame ohtu kogu Euroopa Liidu äh, liiklusohutuse ning see toob kaasa ka majanduslikku dumpingut. vabandust, härra Tšavori, ma, ma äh, arvan, et te küsi-, juba tükk aega soovisite sõna, aga ma ei näinud teid lihtsalt. Äh. proua, härra Ööri, palun Én is természetesen azok közé tartozok, akik nem szívesen. Loomulikult kuulun ka mina nende hulka, kes ei sooviks äh, teel, äh, teedel kohtuda kellegagi, kes äh, juba kakskümmend tundi oma autot, veoautot juhib ja kelle veoauto on ka liiga raske. aga tuleb tunnistada, et tööaja regulatsioon on siiski küllaltki range, tahvjugraafid ja nii edasi. tuleb küsida, et kas transpordiettevõtete litsentsiga äh, tegelema hakkama ja kui me võtaks selle teksti vastu, siis äh, oleks tegemist liik-, rikkumismenetlustega kõigil äh, liikmesriikidel. nii et tegemist on tekstiga, mida liikmesriigid ei ole valmis ellu rakendama. ma olen nõus, et tuleb teha vahet FIE-de Mm, näiliste FIE-de ja äh, palgaliste mm, autojuhtide vahet, vahel. ja ma arvan, et äh, ettepanek oli sellega kooskõlas, seal tehti sellist vahet. meil on väike enamus, kes parlamendis ähm, esile kerkis hääletamise ajal ja kui parlament äh, võtaks vastu teistsuguse äh, raporti, siis võib-olla läheks see läbi ning äh, kas komisjon võiks teha teistsuguse ettepaneku või äkki nõukogu võimistleks seda ettepanekut veel? ma annan sõna härra Kohile, kes on viimane sõnavõtja, aga härra Ööri äh, ma juba ütlesin selle arutelu al-, alguses, et, et ähm, nõukogu on nõus sellega, mida parlament arvab. härra Koh, aitäh, paar märkust. loomulikult peab iga veoautojuht pidama kinni töö- ja puhkeaegadest, neid tuleb ka kontrollida ning teiseks, äh, minu meelest on vale äh, FIE tööaega piirata, kuidas äh, me tahame mm, keelata äh, FIE-l peale töö tegemist äh, näiteks järgmise pakkumise pabereid ette valmistada. ja me peame ütlema, et igaüks, kes äh, kaheksa tundi veoautot juhib, ei tohi pärast seda enam üldse autoga sõita. kas me tahame seda? mina ei taha. aitäh, proua raportöör, palun, kas te selgitaksite meile, kas te selgitaksite kolleegidele seda strateegiat, mida teie ette paneksite? et äh, me saaksime lõpuks midagi otsustada, aitäh. aitäh, proua esineja. ma teeks kolm lühikest märkust. ma arvan, et on vale öelda, et äh, liiklusohutus Mm, et see tekst parandab liiklusohutus liiklusohutust, ohutuse kohta käib hoopis üks teine tekst. aga me võime eh, sellest arutelust ähm, teha ühe järelduse, et meil on suuri probleeme eh, näiliste FIE-dega ja selleks, et meil oleks tegemist äh, õiglase konkurentsiga, tuleb äh, FIE-dele ja näilistele FIE-dele kohaldada samu reegleid see ei puuduta üksnes äh, autotransporti, vaid see puudutab äh, majandust üldiselt. kui me räägime äh, inimestest, kes on näiliselt FIE-t, siis me peaksime selle kohta koostama raporti, me võiksime omaalgatusliku raporti koostada nende kohta. tegemist on täiesti olemasoleva probleemiga, millega me peaksime tegelema. kui me tahame valefiiede probleemi lahendada, siis tuleks äh, nende kohta koostada mm, raport, nii et me ei saa seda probleemi lahendada käesoleva mm, tekstiga. mis puudutab äh, tööaega, siis äh, FIE-de tööaega see tekst ei reguleeri, see on tegelikult ka võimatu ning meil oleks vaja väga palju rahalisi vahendeid ja äh, väga palju aega selleks, et kontrollida FIE-de tööaega. Te küsisite, et millised on need lahendused, mida ma saaksin teile ette panna? mul oleks vaja veel veidi aega selleks, et ma saaksin konsulteerida sotsiaalpartneritega ja kuulata, mida nemad arvavad. me oleme juba kohtunud nendega, alati on hea kuulata ära ka teiste arvamus ja mitte öelda, et meie oleme kõige targemad, seal otsustamaks äh, seda küsimust ma arvan, et komisjon ja nõukogu on äh, ka asja arutanud, nii et tuleb teise poole arvamus ka ära kuulata. ma paluks, et see tekst läheks tagasi koordinaatorite kätte, ma tahaks, et koordinaatorid otsustaksid, kas me koostame uue raporti või kas me hääletame seda raportit me oleme kuulanud, kuulnud, et mõned inimesed soovivad uut raportit, mõned soovivad sedasama raportit hääletada. mõlemal võimalusel on nii plusse kui miinuseid, nii et ma paluksin, et teie, proua esinaine ja koordinaatorid äh, langetaksite otsuse. aitäh, proua raportöör, kui te lubate, siis ma teeksin veidi teistsuguse ettepaneku. kui ma vaatan tingimusi, ja ähm, oleme vaadanud äh, ka täiskogu istungi protokolli äh,, siis ähm, ah, siis see oli see vana artikkel kakssada kuuskümmend kolm, mis äh, äh mille alusel see tekst tagasi saadeti. arvestades äh, seda arutelu, mis meil siin äh, oli, siis äh, siin on küll kõiki seisukohti väljendatud ja järgmisel meie komisjoni äh, koosolekul äh, kahekümne üheksandal septembril me hääletame seda raportit ja sõltuvalt hääletustulemustest see, kas läheb läbi ja te esitate täiskogu istungil selle või siis see ei lähe läbi mm, ja sel juhul teie ja koordinaatorid peaks äh, otsustama, et kes peab uue äh, raporti koostama, kas on äh, kas on, kas keegi on vastu sellise, sellisele menetlusele, et kahekümne üheksandal septembril me hääletame proua Baueri raportit sellisel kujul, nagu ta on? et me teeme täiskogule ettepaneku lükata komisjoni ettepanek tagasi või siis lükatakse proua Baueri raport tagasi, seda ei kiideta heaks. kas me võime praegu selle arutelu lõpetada? ma arvan, et äh, me saame seda teha, nii et me toimime nii, nagu ma ette panin ma teen teile ettepaneku, et me lükkame homsesse päeva meie päevakorra kuuenda punkti. ma vabandan külaliste eest, aga te mõistate, kui oluline on see just toimunud arutelu ja kui raske oli seda kaht-, katkestada. härra Jüri, kas teil on protseduuriline märkus? E, e, elnök asszony, az a probléma, hogy attól tartok, hogy proua esineja, meil on endiselt probleem mulle tundub, et me ei jõua kuidagi edasi, et see olukord ei muutu. nii et sellest, seda küsimust peaksid arutama koordinaatorid ja peaksid võtma vastu mingi otsuse. nii me oleme seda alati teinud. nii et nüüdseks on see juba traditsiooniks saanud, et koordinaatorid otsustavad ei, neil ei ole võimalus ka kinnitada või tagasi lükata komisjoni arvamust. me teeme nii, nagu ma teile ettepanekut tegin ja proua raportöör on sellega nõus. ma vabandan meie külaliste ees, ma tänan teid selle eest, et te siin olete. kõigepealt ma palun kõigil, kes soovivad saalist lahkuda, teha seda vaiki, vaikselt ja ma annan kohe sõna pro-, härra Ricardo Rodriguez'ele, ja härra Claude Manuel Triumphile. ma ei tea, millises järjekorras te olete kokku leppinud, et oma äh, uurimust tutvustate, aga me igal juhul mm, täname teid selle eest, et tutvustate meile uurimust uute töövormide mõju kohta töösuhetele ja tööõiguse arengule mm, Euroopa Liidus. ma annan teile kohe sõna, palun öelge mulle, et kes teist alustab ja me kuulame teid väga tähelepanelikult kas ma võiksin palun, paluda seda, et inimesed, kes soovivad saalist lahkuda, teeksid seda vaikselt? Silent, thank you. Monsieur Rodriguez. aitäh, härra Rodriguez või härra Triumf, palun. Thank you, madam chairman, thank you very much. suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel, et me saame saime osaleda täna, teie tänasel koosolekul. väga huvitav oli meie arvates ja väga, mõned asjad, mida siin arutati, puutuvad natuke kokku ka meie uuringu teemaga. kümne minutiga on väga raske kokku võtta kõike seda tööd, mis me kahe tuhande seitsmendal, kaheksandal aastal tegime, aga püüame siiski äh, koos kolleegiga teeme oma presentatsiooni. tegelikult me püüdsime juba oma uuringu tulemusi natukene kaasajastada, natuke veel neid värskendada, võttes arvesse tingimusi, mis on tekkinud seoses praeguse majanduskriisiga. aga osa uuringust ka teostati juba majanduskriisi algul ehk siis kahe tuhande kaheksanda aasta alguses see töö, mis me tegime, tahtis lihtsalt anda ülevaate, missugused on erinevad uued töövormid erinevates liikmesriikides ja kuidas need mõjutavad töösuhteid ja tööõigust ning samuti vastata mõningatele küsimustele, mis tulin, tulenesid Euroopa Komisjoni rohelisest raamatust mis käsitles tööõiguse väljakutsed või tööõiguse eesseisvad väljakutsed praegusel käesoleval sajandil ning seega me viitame siin mitmetele tööõigusega seotud küsimustele. selles uuringus käsitlesime ka seda, kuidas uued töövormid mõjutavad tööõigust mitte ainult individuaalseid suhteid töötaja ja tööandja vahel, aga kuidas need mõjutavad ka kollektiivseid suhteid ja sotsiaaldialoogi. me analüüsisime tööturgusid ja tööturgude arenguid EU, nii Euroopa Liidus üldiselt kui mitmetes liikmesriikides ja analüüsisime neid lähtudes uute töövormide tekkimisest. me viisime läbi kolm uuringut mis käsitlesid äh, FIE-na töötamist, äh, fikseeritud pikkusega töölepinguga töötamist ning sammit, samuti pain-, kaitstud paindlikkuse küsimust. nii, väga lühidalt äh, ütlen siis, missugused olid need tulemused. me leidsime igasuguseid uusi töövorme, leidsime neid veel rohkem, kui me ootasime. teine oluline tulemus oli see, et on tekkinud ka terve hulk uusi ebatüüpilisi töölepingute vorme. siis jõudsime järeldusele ka, et igasugused uued töövormid järjest kasvavad, neid kasutatakse järjest rohkem. sama näitasid ka tööturgude analüüsid. lisaks leidsime veel, et et erinevaid töövorme saab mingil määral jagada kategooriatesse, panime paika kolm suuremat. esiteks ebatüüpilised töösuhted, näiteks nagu kindla äh, täht, tähtajaline tööleping, renditöö ja nii edasi ning niisuguste töövormide puhul on suhted töötaja ja tööandja vahel eel, erinevad kui tavalised traditsioonilised töösuhted, mis toimivad tavalises fikseerimata tähtajaga töölepingus. E, siis te avastasime niisugused mm, mitte, mittetööalased suhted ehk siin me käsitleme siis FIE-sid ning selliseid uusi nii-öelda kolmnurkseid suhteid, mis ulatusid kaugemale renditööst ning reguleerisid suhteid erinevate ettevõtete vahel ning kolmas peamine, kolmas kategooria on siis igasugused erineval moel reguleeritud tööd, näiteks nagu televöö, õppe, teletöö, kaugtöö, äh, siis õpipoisitöö ja kõikvõimalikud niisugused. mõningaid neid peetakse mõnedes liik-, riikides juba tüüpilisteks töösuheteks, aga neid siiski mõnedes teistes liikmesriikides veel tüüpilisteks ei peeta ja reguleeritakse kui erinevalt standardsetest töösuhetest. missugune on siis nende mõju tööseadusele ja tööturgudele? esiteks me leidsime, et töö suhe vajab vajab täpsustamist. kahe tuhande kuuendal aastal on vastu võetud liikmesriikides töösuhete, suhteid reguleeriv direktiiv ning Euroopa Parlament on ka soovinud, soovitanud liikmesriikidel rahvusvahelise tööorganisatsiooni poolt vastu võtud, võetud seadusandliku akti jõustada, aga see käsitleb erinevaid ebatüüpilisete töösuhete vorme ning need muudavad töösuhete õigusliku reguleerimise järjest keerulisemaks. nüüd uued töövormid ja kuidas need mõjutavad äh, olukorda. see tähendab seda, et tööturud on äärmiselt killustatud ja seda enamikus liikmesriikides. tegelikkuses tähendab see ka seda, et on jätkuvalt osna, üsna palju ebavõrdsust tööturul. ja uued töövormid ja uued töösuhted ei ole õige, sageli liig-, piisavalt reguleeritud. samuti võib juhtuda, et mõned töötajad üheaegselt töötavad nii täiskohaga kui poole kohaga, seega kuuludes nii e-, erinevate töövormide alla. nüüd kollektiivsed õigused. väga raske oli leida ühtset suundumust, kuidas uued töövormid kollektiivseid õigusi kõikides liikmesriikides mõjutavad. see sõltub vägagi kollektiivsetest töösuhetest erinevates liikmesriikides, mis on väga erinevad. samas on siiski tõsi, et ka kollektiivseid õigusi võivad uued töövormid teataval määral mõjutada ja samuti võivad kollektiivsed õigused muutuda väiksemaks, kui muutuvad, kui tulevad kasutusele erinevad mudelid, mitte ainult alaline tähtajatu tööleping. sotsiaalse dialoogi ning Euroopa ja, ja liikmesriigi tasandil kehtivate kokkulepete kohta võib öelda, et need on siiski olemad, olemas ja Äh, nad kohanevad järjest enam uute korraldustega. seda me nimetame sise, seesmiseks paindlikkuseks. sotsiaalpartnerid püüavad teha kõik, mis nende võimuses, võimuses, et uued töövormid lihtsamalt ja efektiivsemalt saaks ellu, ellu rakendataks. nüüd, mis puudutab nii-öelda pehmeid seadusi, me ei leidnud mitte mingisuguseid tõendeid selle kohta, et niinimetatud pehme seadus hakkaks asendama traditsioonilist tööseadust. üheski liikmesriigis ei näinud, et ta mängiks väga olulist rolli, küll aga on olemas teatavaid arenguid ja on arenemas korporatiivsed sotsiaalse vastutuse küsimused, eriti eriti mõnedes tööstusvaldkondades muutuvad järjest olulisemaks. meid, meie käest küsiti ka, missugune on kaitstud paindlikkuse roll ja milline ta on olnud viimastel aastatel, missugune on olnud tema mõju tööstussuhetele ja tööseadusele paind-, kaitstud paindlikkus ei ole meile, ei ole eesmärk iseenesest tööturul, vaid see on lihtsalt vahend saavutamaks suuremat paindlikkust, suuremat konkurentsivõime, võimet sama, samal ajal aga pakkumaks töötajatele rohkem kaitstust ning pida-, haarates sellel ajal kinni ka Euroopa sotsiaalmudelist. kahe tuhande seitsmenda aasta lõpus lepiti nõukogus Euroopa tasandil kokku, et järjest rohkem tuleb äh, kaitstud paindlikkuse meetmete alast otsuste vastuvõtmist anda liikmesriikide tasandile. see on tihtipeale vastuoluline ja poleemikat tekitav küsimus enamikus liikmesriikides, kus me küsisime näiteks sotsiaalpartneritelt, sest tõesti äh, kaitstud paindlikkus ei hõlma kõike olulist ja siiamaani tekitab siiski probleeme, kuidas kaitstud paindlikkuse põhimõtteid rakendada aga selleks, et teda saaks praktikas rakendada, on eelkõige vaja, et selles sotsiaalse dialoogi käigus kokku lepitaks ning samuti tuleb kokku leppida, kuidas äh, flexicurity tagajärgi jälgida. peavad olema paika pandud, missugused ametid või organisatsioonid äh, kaitstud paindlikkuse jälgimist jälgimise eest vastutavad loomulikult selle tasakaalukas rakendamine on väga oluline, mõnedes liikmesriikides ei toimi kaitstud paindlikkus piisavalt tasakaalustatud moel. mõned liikmesriigid kasutavad seda nii-öelda alibina, kuid püüavad tegelikult tööturgu lihtsalt ainult paindlikumaks muuta. tegelikult tuleb kõikides liikmesriikides rakendada kaitstud paindlikult vastavalt sellele, kuidas näe, missugune on olukord liikmesriigis. on üsna selge, et Taani ja, ja Rootsi kaitstud paindlikkust ei saa võrrelda Lõuna-Euroopa või Ida-Euroopa riikide olukorraga. oluline on siiski see, et kui kaitstud paindlikkuse meetmeid rakendataks, siis seda toetaksid riiklikud kulutused ning lihtsusta-, sel-, nende abil lihtsustataks tööalaseid üleviimisi. on praegu veel keeruline öelda, kuidas liikmesriigid saavad praeguses kriisiolukorras veel rohkem raha kulutada kaitstud paindlikkuse ta tagamisele. seega praegu on seda väga raske näha. ma räägin prantsuse keeles, aga äh, teen lihtsalt mõned kokkuvõtvad märkused, kaks äh, põhilist äh, asja. palun uus slaid millised on põhiprobleemid, mis tulenevad äh, nii suurest hulgast äh, erinevatest võimalustest? Ähm, siin võiks esimese asjana välja tuua selle, et äh, kohanemine erinevate töö, töötamisvormidega on tihti ähm, ähm, seetõttu, et äh,, et tagada võrdset kohtlemist, aga see ei ole sugugi mitte alati nii. De facto või siis ka de jure on meil tegemist äh, ebavõrdse kohtlemisega. see ei olnud eriti oluline, kui uued töövormid ei olnud eriti arenenud, aga kui neid edasi arendada, siis tulevad küll äh, väga suured äh, äh, probleemid. see ei puuduta mitte üksnes turvalisust, vaid see puudutab veelgi rohkem juurdepääsu erinevatele ähm, sotsiaalkaitsesüsteemidele, kus, mille osas on väga suuri, suur ebavõrdsus juurdepääs näiteks ähm, ähm, ettevõtete ümbras, ümberstruktureerimise tagajärjel ähm, inimestel koolitusmeetmetele on jaotatud väga, jaotunud väga ebavõrdselt. näiteks paljud need inimesed, kes äh, praegu töötavad uutes vormides, ei saa äh, juurdepääsu sellistele võimalustele ja vahel on nad tee juure ka välistatud äh, juurdepääsu saajate hulgast. ning teiseks, nende töötajate kategooriate osalemine sotsiaalses dialoogis on äh, samuti äh, väga erinev. nii juriidiliselt kui ka tegelikult äh, ei saanud osaleda näiteks kollektiivläbirääkimistel äh, Äh, see ei tulene mitte üksnes seadusandluse probleemidest, vaid äh, sotsiaalse dialoogi äh, võimalustest liikmesriikides. ja selge on see, et nendel töötajatel ei ole lihtsalt esindajaid. ning viimane asi, ja siis ma tulen meie soovituste juurde. selge on see, et jõupingutused liikmesriikides viimastel aastatel on keskendunud tööhõivepoliitikate äh, kohandamisele, aga äh, mm, rõhku pole pandud äh, töövormide kvaliteedile. nii et üks Euroopa Liidu eesmärkidest, tööhõive eesmärkidest on jäänud Äh, praktiliselt äh, tähelepanu alt välja. ning viimane märkus, millised on meie soovitused? esimene soovitus on, et me teeme ettepaneku äh, vaadata läbi olemasolev seaduslik raamistik. ma, lihtsalt üks näide selle kohta. Euroopa õiguses on ette nähtud kollektiivsed vallandamised aga see puudutab üksnes mm, piiramatu töö, lepinguga äh, töötajaid. ja need inimesed, kellel oleks kõige rohkem kaitset vaja, on äh, ajutised mm, töölepinguga töötajad või ähm, nii et ähm, praeguse kriisiolukorras on need eriti ähm, kaitsetud. ning teiseks, vaja on ümber korraldada teatavat äh, sotsiaalse dialoogi foorumit äh, nii ettevõtetes, äh, ettevõtete harude tasandil kui ka muudel tasanditel, selleks et anda teatavatele töötajate kategooriatele ähm, ka kaasarääkimisvõimalus ning viimane ettepanek. me tahaks teie tähelepanu juhtida sellele, et praegu toimuvad väga suured äh, muudatused äh, just nimelt nendes valdkondades, mis puudutavad äh, FIE-sid ja kolmnurksete töösuhete muutumist, et seal ei ole lihtsalt enam tööandja ja töövõtja, vaid meil on äh, tellimust, korralduste andja, tellimuste andja ja ja väga erinevad muud osalejad ja kui me seda, selle jätame tähelepanu alt välja, siis on meil nii liikmesriikides kui Euroopa Liidus väga erinevaid probleeme, aitäh! aitäh teile mõlemale, arvestades Äh, teie ähm, uurimuse kvaliteeti, siis ma saan aru, miks äh, soovis eelmine komisjoni koosseis, et te oma uurimust äh, tutvustaks ka uuele koosseisule. ma avan nüüd arutelu ja kõigepealt saab sõna härra Tserkas, siis proua Schröter. nii et kõigepealt härra Tserkas, palun. Muchas gracias, señora presidenta suur tänu, proua esinaine. jah, ma kuulasin tõesti väga tähelepanelikult äh, meie ettekandjate avaldusi. ja loodetavasti leian ma aega ka lugeda rahulikult äh, seda ettekannet, äh, tegemist on loomulikult äh, väga tähtsa dokumendiga, loodetavasti on see teil ka hispaania keeles või prantsuse keeles, mida ma loen paremini kui inglise keel. aga sellest dokumendist äh, tulevad välja mõned konkreetsed probleemid, aga te kirjeldate probleeme kuid äh, ei paku lahendusi. loomulikult meil on vaja ka uusi õiguslikke vahendeid selleks, et uue majandusolukorraga toime tulla, uute töösuhete olukorraga toime tulla. ja see olukord, mida te kirjeldate, on ju hoopis teistsugune kui see, millel põhineb meie praegune tööõigustik. nii et äh, me peame Euroopa äh, arutelude keskmesse tooma hoopis põhiõiguste defineerimise. kas te olete vaadanud äh, läbi ka õiguslikud alused, mida saab rakendama praegusel hetkel äh, selle valdkonna äh, reguleerimiseks, pidades silmas Lissaboni põhiõigusi ja nii edasi, kas te olete vaadanud meie õiguslikku alust, meie õiguslikku suutlikkust? me peame seda tegema ühel või teisel moel, me peame vaatama Äh, üle õigusvaldkonna, meil on äh, vald, äh, hall, nii-öelda hallid alad, töötajad, kellel ei ole õigusi. proua Šõõtr, palun. aitäh. ma tahaks ähm, ka rääkida umbes samal teemal nagu härra Tserkas. esimene küsimus puudutab neid erinevaid töötamise vorme, meil ei olnud veel võimalus selle uurimisega lähem, uurimusega lähemalt tutvuda, kas on üksnes need töötamisvormid, kus äh, töötajad äh, on äh, sõltuvad tööandjast või siis on ka selliseid vorme, kus see ei ole tegelikult lepingust tulenevalt selgelt näha, et nad mm, on sõltuvad aga tegelikult on nad suhteliselt sõltumatud. et ähm, on ka selliseid meil on olnud äh, pikk arutelu sel teemal, et on ka selliseid inimesi, aga tänases arutelus äh, oli seda kuulda ning teine äh, küsimus puudutab asja, mida teie järeldustes ei ole mainitud, nimelt nende sotsiaaltagatiste süsteem äh, töötajate puhul, kellel on e-, mitu töösuhet või, või kellel on nii töösuhe kui mingid lepingulised suhted, tegemist on oluliste õigusnormidega ja me peame jälgima, et kuidas me saaksime turvalisust seal tagada. et kuidas saaksid need inimesed äh, samasuguse turvalisuse taseme endale võrreldes nende inimestega, kes töötavad äh, täistööajaga äh, Mm, ja need inimesed siis töötavad eh, erinevates kohtades, neil on erinevaid eh, osalise tööaega töökohti või siis eh, töökohti erinevates riikides. kas te olete ka mm, mõelnud nendele küsimustele, kas teil on mingeid järeldusi ka selle kohta? proua Morin ja siis Toomas Mann, palun. aitäh, proua esinaine, see uurimus on tõepoolest huvitav ja ma siin räägiks nüüd kolmest asjast. esiteks, ma olen nõus härra Aleks- äh,, Tserkasega, kui ta ütleb, et äh, me peaksime vaatama, et äh, kus on lüngad. eelmisel aastal me tegelesime äh, ajutiste, ajutiselt töötavate inimestega. et me võime küll tegeleda äh, lünkade täitmisega, aga me, meil on vaja kõigepealt tuvastada, et kus on seaduslünki. ning teine asi, mulle meeldiks esitada küsimus, et äh, kuidas koheldakse neid äh, töötajate vorme, mis on tekkinud nüüd äh, viimasel ajal ning kolmas küsimus, ma arvan, et on sektoreid, kus me saame mängida kiirendavat rolli, ma eriti mõtlen siin just kõigile neile, keda puudutab elukestev õpe ja kes ja siin, kes kasutavad uusi tehnoloogiaid, et võiks äh, ähm, on selliseid võimalusi kasutada rohkem kui traditsioonilisi vorme. nii et äh, siin ei ole vaja vaadata üksnes negatiivseid külgi, loomulikult on olemas lünki ja loomulikult on olemas selliseid töötamisvorme, mille kohta meil on veel küsimusi, aga on ka võimalusi äh, kiirendada uute tehnoloogiate kasutuselevõttu selleks, et äh, aidata neid äh, uusi töövorme. aitäh! aitäh, härra Mann, palun! aitäh, proua esineja! ma tahtsin esitada küsimuse, mis puudutas seda turvalist paindlikkust. Äh, see on samasugune mm, küsimus, et vaja on paindlikkust ja vaja on nii äh, turvalisust, et inimestel oleks tunne, et jah, mind tahetakse, mul on äh, turvaline, mul on ka teatavad turvalisust tagavad äh, tegurid. Äh, ma uskusin, et meil on, me oleme palju tugevamad. Teie oma märkustes, mis puudutasid turvalisust, paindlikkust, Äh, ütlesite, et äh, sotsiaalpartnerid ei osale, kas äh, seda, mis on põhjuseks, kas osa partnereid ei taha seda mõistet kasutada või mõned lihtsalt tahavad seda kasutada rahustava vahendina või ei ole sotsiaal, tööturu osapooled piisavalt palju tööd teinud selle nimel. Te rääkisite nii tugevatest kui nõrkadest külgedest, me, ma võin mõlematega nõus olla, aga kuidas me võiksime vältida seda, et äh, see äh, kat-, mõiste ka-, äh, kattuks tolmukorraga ja siis võiks hiljem öelda, et jah, kunagi oli selline mõiste. et kuidas see võiks jääda selliseks elavaks mõisteks siiski, et tegelikult nendele inimestele, kes on jälginud Euroopa Liidu tasandil toimuvat debatti, on see mõiste küll kohale jõudnud. aitäh, kas on veel kolleege, kes sooviks sõna? härra Hendel, palun. aitäh, nüüd te hääldasite õigesti. ma jätkaks sealt, kus eelkõneleja pooleli jäi ja viitaks probleemile, millega meie komisjon peaks ka võib-olla veel tegelema. üks töötamisvorme puudutab töötajate nii-öelda väljalaenutamist, lähetamist, aga ma tean, et mõningates liikmesriikides on olemasolevatest õigusaktidest võimalik mööda hiilida, muuhulgas ka Saksamaal meil on, on äh, halvemad õigusnormid, mis on siiski ka võimalikud ja kooskõlas ja, ja selliseid töötajaid puudutab, äh, puudutab majanduskriis eriti rängalt ja nad võivad võib-olla jääda edasistest arengutest kõrvale ka oma kvalifikatsiooni tõttu ja võimetu- ning seetõttu ma palun, et te mõtleksite sellele, et kas me ei peaks äh, siin komisjonis tegelema ka lähetatud töötajate direktiiviga ja et kas me peaksime siin äh, reguleerima võib-olla äh, olemasolevat, äh, olemasolevaid õigusnorme parandama? aitäh, ma teen meie külalistele ettepaneku võtta see arutelu kokku ja vastata liikmesriik, liikmete sõnavõttudele, me oleme saanud kõne, koosoleku aega viie minuti võrra pikendada, suur tänu selle eest, ja selle uurimuse raames on räägitud paljudest asjadest ja paljud asjad e e puudutavad ka uut volinikku ja tema mandaadi kinnitamist või, või siis mitte. ma vastan esimestele küsimustele ja kolleeg jätkab. mõned väga küs-, konkreetsed küsimused, jah, paljud liikmesriigid tegelevad äh, selle teemaga, et äh, meil on äh, sõltumatud töötajad ja sõlt-, muutuvad töötajad ja lahendused ei lähe alati samas suunas. mõned riigid on juurutanud ka kolmanda kategooria. ma näiteks mõtlen siin Hispaaniale, kus on autonoomsete töötajate mõiste või teised, nagu Luksemburg on läinud teises suunas. aga see küsimus on järjest teravam kõigis liikmesriikides ja täna ei ole Euroopa, Euroopas töötaja ühtset äh, definitsiooni üldse olemas. ja teine asi, olin tööandjate grupeeringud see mm, asi tegelikult meie uurimuses ei kajastu, sest äh, see on midagi väga spetsiifilist mõningates äh, liikmesriikides nagu Prantsusmaa ja Belgia, et ja see ei ole nii levinud nähtus, et me oleks äh, pidanud vajalikuks seda oma soovitustes kajastada, aga mõningates liikmesriikides on see siiski see nähtus siiski olemas, mul ei ole mingit äh, vastust tegelikult teie küsimusele ning kolmas äh, asi ja pärast jätkab minu kolleeg, see puudutas siin nüüd äh, juriidilisi küsimusi. meil on võim-, erinevaid võimalusi. üks seisneks selles, et me ütleks, et jah, et tervishoiu, töötervishoiu ja tööohutuse küsimuse öö, õigusaktid annavad meile õigusliku aluse selleks, et saavutada teatav võrdse kohtlemise ja kaitse tase nendes küsimustes. teine asi on see, et olemasolevate õigusnormide läbivaatamine Äh, mis puudutab näiteks kollektiivseid vallandamisi, et me võiks äh, seda, neid õigusnorme läbi vaadata, äh, võttes arvesse uusi töötamise vorme. me oleme äärmiselt ettevaatlikud soot-, sotsiaalse turvalisuse küsimustes. Te teate, et selles osas on õiguslik alus palju nõrgem, meil ei ole väga palju lahendusi võimalik välja pakkuda Euroopa Liidu tasandil ja nüüd äh, jätkab minu kolleeg teie teistele küsimustele ja sõnavõttudele vastamist. Eh, suur tänu, mis puudutab kaitstud paindlikkust, äh, siis äh, või sotsiaalkindlustust, siis teil on õigus. austatud parlamendiliikmel on õigus, kui me räägime siin erinevate uute töövormide ühtlustamist, äh, uute lepinguvormide kihlustamist, ühtlustamist, äh, äh, siis see ülesanne on kiireloomuline, kuid tehniliselt väga keeruline. kui me vaatame selliste vormide riikide ülesust, siis selgub kohe, kui keeruline see on kuidas erinevate tööülesannete eest tasustatakse ja nii edasi me seisame silmitsi probleemidega, mis sarnanevad lähetuste probleemidega. paindlikkus on keeruline küsimus ja üleüldiselt paistab, et äh, ülesanded on lihtsad, aga praktikas äh, on äh, nende elluviimine raske. Flexicurity või kaitstud paindlikkus on Euroopas heaks kiidetud mõtteviis, seda on mainitud Lissaboni strateegias, seda on mainitud tööhõive direktiivides, aga pole ühtegi Euroopa ülest elementi, ühtegi teist Euroopa ülest äh, koordineeritud äh, tööhõivepoliitikat kui sellist. Äh. ja kui me nüüd siin räägime nelja kaitstud paindlikkuse põhimõtte ülevõtmisest liikmesriikides, siis näete, et mõned liikmesriigid on keskendunud rohkem paindlikule ja vähem äh, kaitstuse poolele, võtame siin näiteks neli suuremat liikmesriiki. ja me peame igal juhul äh, tagama ju selle, et äh, see põhimõte saab rakendatud ellu tasakaalustatud moel ja et selle ellurakendamist, ellurakendamise üle teostatakse ka järelevalvet ja et äh, ellu viiakse põhimõtted äh, õigeaegselt. Äh, praegusel hetkel kriisiolukorras sageli jääb just nimelt sellest tasakaalust puudu. nii et meie, kes Euroopas, kes me oleme töö, töötame sotsiaalvaldkonnas, oleme selle nimel palju tööd teinud, me oleme põhimõtteliselt kaitstud paindlikkuse põhimõttega ja selle tagamõtetega nõus, aga me peame äh, Äh, säilitama tasakaalu ja Euroopas peab, peab toimuma dünaamiline edasiliikumine, äh, me tahame rohkem tootlikkust ja, ja sellega seoses on ka teatavad äh, raskused. meil on vaja ka Euroopa mudeleid, mis aitavad meil just nimelt tagada kaitstuse tunde ja samuti ka head töökohad Äh, võib-olla Lissabon annab meile võimalikud äh, vahendid nende eesmärkide saavutamiseks. mul ei olegi tegelikult palju lisada, välja arvatud äh, see, et kui me tahame lähtuda oma töös, kui te tahate lähtuda põhiõigustest, siis sellega seoses tekivad juriidilis-tehnilised probleemid rahvusvahelised äh, kogud äh, kalduvad oma töös äh, lähtuma põhiõigustest, aga kui me räägime tööõigustest, siis on olukord hoopis keerulisem. meil peab olema oma miinimumplatvorm ja meil peaks olema Euroopa miinimumtööõiguse ühesõnaga ma leian, et põhimõtteliselt meil on viis põhilist asjaolu, mille vallas me saame edu saavutada. meil on lepinguõigus, meil on õigused tööhõive ja tööturuga seotud õigused, äh, flexicurity või kaitstud paindlikkuse elluviimisega seotud õigus, äh, töö ülemineku õigus, äh, juurdepääsuõigus äh, haridusele ja töökohtadele ja teised sellised äh, sotsiaalkindlustusega seotud õigused. siis on meil ju ka olemas õigus oma õiguste rakendamisele, meil on ka kollektiivõigused, õigused olla esindatud, õigused osaleda ja sellised õigused. liikmesriikides on erinevad, erinevat kaalu pandud erinevatele õigustele, aga igal juhul võiks need moodustada ühise aluse Euroopa Parlamendi sätetele, uutele sätetele. aitäh! ma arvan, et äh, tegemist on uurimisega, mis tuleb väga õigel ajal, selleks et äh, me saaksime sellest inspiratsiooni oma selle ametiaja töö jaoks. me lõpetame